alustame oma koosolekut. kõik keeled, välja arvatud malta ja horvaatia keel, on täna kasutusel. meil on toimunud mõned muutused meie komisjoni koosseisus härra Tom van den Kendelaar on asendusliikmeks meie komisjonis, kas ta on kohal? jah, tere tulemast tööhõivekomisjoni. Äh, proua Corina Gretu nimetati regionaalpoliitika volinikuks ja seetõttu ta ei ole enam meie komisjoni liige ja ei ole ka enam parlamendi liige. ja fraktsioonis toimunud muutuste äh, tõttu, kuna Weber läheb Rahvaparteist Aldesse Eh, seetõttu on eh, nüüd eh, Rahvaparteil viisteist kohta eelmise kuueteistkümne asemel ja ALDE fraktsioon saab kuus kohta endise viie koha asemel yes.. Yes. Uh, I think that ma arvan, et keegi on juba siin, kes asendab proua Gretut. härra Pavel, jah, tore. tere tulemast ka teile meie komisjoni. nii palju siis teadaannetest. nüüd Äh, mõningatest äh, koosolekutest, mis meil toimub, nii et, et kui teil on aja, ajakavad valmis, siis äh, ühine ECONi ja Tööhõivekomisjoni kohtumine iga-aastase majanduskasvu ülevaate osas, me lootsime, et selline kohtumine toimub ja see toimubki teisel detsembril, algab kell kaheksa hommikul, kestab kella kümneni ja ja siis järgneb sellele samas ruumis siis Janni majas ruumis neli kuu kaks ähm, äh, TTIP-i ehk siis äh, Ameerikaga sõlmitava vabakaubanduslepingu teemaline kohtumine ja see algab kell kümme. aga see toimub siis ruumis, äh, selle, selles samas ruumis, kus me praegu viibime. niisiis kaks olulist kohtumist meie komisjoni jaoks ECONi ja tööhõive kohtumine iga-aastase majanduskasvu ülevaate teemal ja edasi siis TTIP-i teemaline kohtumine, nii et ühelt kohtumiselt läheme kohe teisele. ja mis puudutab äh, Euroopa noorsooürituse äh, järelüritusi, see üritus toimus maikuus siin parlamendis, kui mäletate, täpsemalt Strasbourgis nüüd äh, toimub meil siis jätkuüritus. toimub selline mitteametlik äh, kohtumine. Äh, vahetame siis mõtteid selle eriformaadi üle, mis välja töötati Euroopa noorsooürituse jaoks. tegemist on kuuekümneminutise üritusega, kus on äh, kohal siis noored, kes ähm, edastavad parlamendisaadikutele oma mõtteid ja meie ülesanne on siis need mõtted nii-öelda kinni püüda ning äh, ja teil palutakse ka siis spontaanselt kommenteerida neid äh, mõtteid, mida meie noored osalejad esitavad ja ma tõesti loodan, et meid on üsna palju kohal ja et me suhtume sellesse üritusse äh, tõsiselt. me ei saa neid äh, kutsuda lihtsalt siia enne valimisi ja siis edaspidi ära unustada, mida neil öelda on. nii et, et ma tõesti loodan, et väga paljud meist on sellel üritusel kohal nii ähm,. protokollide heakskiitmisega ei ole probleeme äh,. siis läheme järgmise päevakorrapunkti juurde äh,. selleks on hääletus ning palun kasutage oma hääletuskaarte ma loodan, et kõik on leidnud oma hääletuskaardid. niisiis, me hakkame hääletama Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi teemalisi raporteid. kõigepealt mm, selle fondi kasutusele võtmine Whirlpooli jaoks Itaalias. kes on poolt? vabandust, nii, hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud, see on elektrooniline hääletus. Then we take ja hääletame nüüd siis ka teist raportit. see puudutab siis fondi kasutusele võtmist Prantsusmaa puhul. kas ma tulemust ei öelnudki? Äh, kolmkümmend kaks olid poolt, äh, kolm vastu ja erapooletuid ei olnud esimesel hääletusel. ja nüüd järgmine hääletus. siiski. kas meil on mingi probleem, kas hääletuse tulemused ei tule ekraanile? Shall we repeat it? Äh, kordame siis hääletust. And now the vote is closed. nüüd on hääletus lõppenud. ja nüüd on ka üks erapooletu, kolm vastu ja kolmkümmend kolm poolthäält. ja nüüd hääletame siis tõepoolest teist raportit. tegemist on siis globaliseerumise fondi kasutusele võtmisega Prantsusmaa puhul hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend neli poolt, kolm vastu ja üks erapooletu, aitäh. Now we'll have the ning nüüd äh, komisjoni äh, aruanne äh, direktiivi kaks tuhat kaheksa üks null neli rakendamise kohta, see puudutab renditöötajaid ja annan kohe sõna tööhõive peadirektoraadi esindajale. palun tere hommikust, lugupeetud tööhõivekomisjoni äh, liikmed. ma äh, tutvustan äh, siis kõigepealt selle direktiivi sisu ja tausta, tegemist on siis direktiiviga kaks tuhat kaheksa, kaldkriips üks null neli. see puudutab renditöötajaid ja seejärel Äh, räägin äh, siis äh, raporti põhiseisukohtadest, mis avaldati selle aasta märtsis ja mõne sõnaga ka siis räägin järgmistest sammudest, mis puudutavad siis seda, mida pärast nüüd edasi teha. kõigepealt tahaksin öelda, et see direktiiv puudutab neid töötajaid, keda võtavad tööle siis rendiagentuurid, Äh, selleks, et neid saaks kasutajaettevõtetele rentida, niisiis nad töötavad ajutiselt kasutajaettevõtete järelevalve all. niisiis kolm osapoolt on sellel töösuhtel siis tööandja, töövõtja ja kasutajaettevõte tegemist on mittetraditsioonilise töölepinguga, nende töö, selliste töölepingute arv viimasel ajal on kasvanud, me arvame et, et, et üks koma kuus protsenti Euroopa äh, sõlmitavatest äh, töölepingutest on sellist tüüpi, aga riigiti on need arvud vägagi ebaühtlased, Ühendkuningriigis ja Hollandis näiteks on äh, see protsent palju kõrgem ning loomulikult sõltub selline töövorm ka väga palju majandustsüklitest. stiimuliks sellise töö puhul on see, et see tagab paindlikkuse ettevõtetele ja samuti võib selline töösuhe olla siis äh, võimaluseks leida stabiilsem töö nendel inimestel, kes on tööta, aga äh, mõningatel juhtudel jah, tõepoolest võib tegemist olla ka sellise ebakindla töövormiga direktiiv, millest me kõneleme, on pika ajalooga. tuhande üheksasaja üheksakümnendate aastate lõpul komisjon konsulteeris sotsiaalpartneritega ning otsustati alustada läbirääkimisi. Need läbirääkimised kukkusid kahe tuhande esimesel aastal läbi ja kahe tuhande teisendal, teisel aastal otsustas komisjon välja tulla direktiivi eelnõuga. läbirääkimisteks nõukogus kulus kuus aastat ning peamiseks probleemiks öö, äh, olid siis erandid Äh, mis puudutasid võrdse kohtlemise põhimõtet ja hetke pärast räägin sellest lähemalt. Äh, selle direktiivi eesmärk äh, nii, oli siis kõigepealt parandada renditöötajate kaitset, kehtestades võrdse kohtlemise põhimõtte Äh, siis samasuguse kohtlemise nagu äh, standardlepingutega töötajatele ja samuti äh, tunnistati agentuuri töötajate positiivset rolli, nende rolli näiteks tööturu paindlikuks muutmisel ja kutsuti liikmesriike üles liigsed piirangud kaotama. selle direktiivi peamised sätted on kõigepealt artiklis kolm ja viis üks Äh, kus äh, on defineeritud, mis asi on võrdne kohtlemine. Äh, see on põhimõte, mida tuleb kohaldada kõigile renditöötajatele, mis puudutab, see puudutab siis nende töötingimusi ning eriti just palka ja tööaega. artiklis viis pannakse paika siis piiratud erandid, mis on lubatud väga rangetel tingimustel ning on kolm olulist erandit. kõigepealt äh, artiklis kaks äh, räägitakse siis nendest äh, renditöötajatest, kellel on alaline tööleping äh, nii et, et nad saavad töötasu ka siis, kui nad ko konkreetselt kellelegi hetkel välja renditud ei ole. Äh, see tähendab, et äh, nende puhul võib selle võrdse töötasu põhimõtet mõnikord rikkuda niisiis äh, viis kolm, äh, jällegi erandid kollektiivlepingute puhul, kui sellised kollektiivlepingud on olemas, siis võib jällegi kõrvale kalduda võrdse kohtlemise põhimõttest. ning lõpetuseks. ja see oli nõukogu jaoks kõige raskem punkt, selles punktis kokkuleppe saamine võttis aastaid nimelt artikli viis lõige neli äh, pannakse siin siis määratletakse ära need liikmesriigid, äh, millel ei ole süsteemi kollektiivlepingute pikendamiseks või ei ole üleüldse üldist kollektiivlepingute süsteemi. Äh, nende liikmesriikide puhul on võimalus siis võrdsest kohtlemisest kõrvale kalduda või kehtestada nõndanimetatud kvalifitseerimisperiood, pärast mida siis see võrdne kohtlemine hakkab kehtima oluline äh, selle direktiivi äh, kontekstis on ka artikkel neli, mis paneb liikmesriikidele kohustuse vaadata läbi kõik need piirangud ja keelud äh, renditöötajate kasutamisel ning sellised piiravad meetmed on õigustatud ainult üldise huvi korral näiteks siis, kui on vaja kaitsta töötajaid, kui on vaja kaitsta töötervishoidu ja tööohutust ning tagada tööturu korralik toimimine. niisiis, liikmesriikidel on kohustus äh, äh, nendest põhimõtetest kinni pidada ja saada komisjonile ka ülevaade enda riigis kehtivatest piirangutest aastaks kaks tuhat üksteist samuti on oluline artikkel kuus, kus renditöötajatele tagatakse parem juurdepääs alalisele tööhõivele ning samuti äh, kasutajaettevõtete ühisrajatistele äh, ja samuti koolitusele ja äh, siin defineeritakse siis ka, kes on need agent, renditöötajad ja kes on siis nende esindajad see direktiiv äh, paneb komisjonile kohustuse äh, vaadata läbi direktiivi kohaldamist ning koostada selle kohta aruanne. selleks, äh, et kui see peaks vaja olema, pakkuda välja ka vajalikud muudatusettepanekud meie koostasime selle aru, aruande konsulteerides väga tihedalt liikmesriikide, Euroopa ametiühingute ja sotsiaalpartneritega, lõime ka spetsiaalse komisjoni, mis hetkel on olemas. me saime aruanded liikmesriikidelt, samuti sotsiaalpartneritelt äh, ja samuti kasutasime eksperte ning lõppkokkuvõttes äh, avaldasime siis äh, selle raporti, nagu ma juba ütlesin, märtsis kaks tuhat neliteist see raport, sellele raportile on lisatud ka tehnilised dokumendid, meil on kaks lisa sellel dokumendil ja slaididelt näete ka viidet nendele lisadele. millised on siis selle aruande põhijäreldused? kõigepealt kõik liikmesriigid on direktiivi üle võtnud, kuigi mõned üsna suure viivitamisega meil on suhteliselt vähe kogemusi veel direktiivi kohaldamisega ja see on üks asi, mida tuleb äh, meeles pidada, sest et ülevõtmine pidi toimuma aastast kaks tuhat üksteist, seitse liiki võtsid selle direktiivi üle alles aastast kaks tuhat kaksteist ja meie koostasime oma raporti juba äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, nii et, et see periood, mida analüüsida, on suhteliselt lühikene me ei äh, suutnud äh, kindlaks teha mingeid erilisi probleeme selle direktiivi kohaldamises, mis puudutab ulatust, definitsioone, juurdepääsu äh, tööturule, renditöötajate esindatust, nendega me mingeid probleeme ei näinud mis puudutab nüüd erandeid võrdle kohtlemise osas, siis kaheteistkümnes liikmesriigis Äh, seda, neid erandeid kohaldatakse Austrias, Bulgaarias, Saksamaal, Soomes, Ungaris, Iirimaal, Itaalias, Maltas, Hollandis, Rootsis ja Ühendkuningriigis. Äh, artikkel neli, mis puudutab keeldude ja piirangute läbivaatamist peaaegu kõik liikmesriigid on teavitanud komisjoni oma läbivaatamise tulemustest, üks liikmesriik pole seda teinud. kolm liikmesriiki leidsid, et neil ei ole mitte mingisuguseid piiranguid ning see raport äh, siis äh, annab ülevaate nendest põhjendustest, mida esitati ja sellest, kuidas sotsiaalpartneritega liikmesriikides konsulteeriti meie äh, siis seoses kaasnevate kulu, kuludega äh, tegime oma uuringu ja liikmesriikide ametiasutused ei ole kaevanud, et äh, selle direktiivi kohandamine oleks mingeid erilisi kulusid kaasa toonud. aga tööandjate seisukoha pealt oleme saanud kaebusi, nimelt need piirangud Äh, rendiagentuuridele äh, ei ole leidnud äh, piisavat uurimist ning et mõned nendest piirangutest siiski tekitavad olulisi kulusid just nimelt ettevõtetele. raporti järeldused kõigepealt üldiselt näib, et direktiiv on korrektselt üle võetud ja kohaldatud, aga nendest tõenditest, mis me siiani oleme kogunud, äh, võib järeldada, et selle direktiivi äh, kaks eesmärki, mida ma mainisin, ei ole veel täielikult saavutatud. kõigepealt äh, võrdse kohtlemise põhimõte, me tunnistame, et teatud erandite kasutamine ning äh, mõnede liikmesriikide tõlgendus nendest eranditest võib äh, minna liiga kaugele ja äh, ei aita mõnikord isegi parandada renditöötajate kaitset, nii et, et me peame tunnistama, et mõningatel juhtudel on renditöötajad üsna kaitsetud ning võrdne kohtlemine ei ole nende jaoks tegelikkus Äh, teiseks, äh, mis puudutab keeldude ja piirangute läbivaatamist, siis meie tunnistame, et äh, paljudel juhtudel on liikmesriikide asutused kasutanud seda sätet selleks, et legitimeerida staatus quo'd ja ei ole tegelikult läbi viinud korralikku uurimust selle kohta, millised on selle koha, direktiivi kohaldamise hüved ja puudused siiski mõned puudused on või piirangud on kõrvaldatud Äh, kahe tu-, ja see on äh, väga hea, me loodame, et äh, mitmetes liikmesriikides tehakse selles vallas veel edusamme ja vabanetakse siis nendest liigsetest piirangutest rendiagentuuride tegevusele. tegemist on siis jätkuva protsessiga raport annab ülevaate olukorrast aasta kaks tuhat kolmteist lõpus Äh, komisjon jätkab äh, selle direktiivi ellurakendamist väga tähelepanelikult. Äh, meil on komisjon, kus osalevad liikmesriikide ja sotsiaalpartnerite esindajad ning see komisjon on siis sidusrühmadega dialoogi pidamise foorumiks, seal me teeme kindlaks kohaldamise vallas esinevad pro probleemid, me saame siis kasutada kahte instrumenti ja alustada rikkumismenetlust kui me näeme, et äh, direktiivi on tõsiselt rikutud ähm, ja loomulikult äh, oleme me valmis seda äh, meetodit kasutama ja teiseks saame teha soovitusi Euroopa poolaasta raames. eriti juhtudel, kui liikmesriigid on toonud välja, et sellest direktiivist tulenev koormus takistab majanduskasvu ja siis sellistele probleemidele võib komisjon reageerida riigipõhiste soovituste läbi. meil ei ole antud hetkel plaanis seda direktiivi parandada, niisiis meie eesmärk on praegu tagada selle direktiivi korralik kohaldamine. meie oleme hakka-, me oleme hakanud saama kaebusi kodanike organisatsioonidelt. Neid ei ole küll palju, me oleme saanud kolm kaebust siiani, analüüsime neid. meil on ka eel-, valmistanud ette siis küsimuse kohtule. tegemist on äh, siis Soome juhtumiga, mille Soome kohus edastas Euroopa kohtule äh, see on kolm, äh, sada viiskümmend kolm, see puudutab artikli neli kasutamist, kus Äh, hageja leiab, et äh, liikmesriigi ametiasutused ei teinud piisavalt selle, selleks, et piiranguid läbi vaadata, niisiis äh, tegemist on artikli neli tagajärgedega ja seda juhtumit me jälgime väga tähelepanelikult, sellepärast et siit võib tekkida pretsedendiõigus ning väga oluline Äh, on, et me teaksime, millised on kohtujuristi järeldused äh, ja äh, hetkel mul rohkem midagi lisada ei ole ja loomulikult olen valmis koos oma kolleegiga vastama kõigile küsimustele, mis teil on You, suur tänu härra silva! ja nüüd on võimalus aruteluks. proua Morin Chartier, äh, aitäh, lugupeetud esinejana, aitäh härra Silvale selle äh, väga põhjaliku ülevaate eest, mis puudutab selle direktiivi ellurakendamist äh, selle põhjal, mida te ütlesite, on mul mõned täiendavad küsimused ja tahaksin, et te avaldaksite nendes küsimustes oma arvamust. kõigepealt ähm, tahaksin äh, peatuda järgmisel teemal. Te ütlesite, et selle direktiivi eesmärgiks on, on hoolitseda selle eest, et renditöötajad on neil läbi selle äh, renditöö võimalik leida lõpuks ka püsiv äh, töökoht, sest et rendiagentuuris neil ju sellist püsivat töökohta ei ole, nii et, et neil äh, on parem juurdepääs alalisele töökohale. kuidas ähm, teie hinnakul selline liikumine kindla töökoha suunas toimub läbi selle renditöö? kas äh, Eh, sellest, eh, sellisest lähenemisest on kasu, eh, sellepärast et see direktiiv üritab ju toime tulla majanduskriisiga Euroopas, nii et, et selle direktiivi rakendamine on langenud tööhõive seisukohalt väga raskele ajale. see oleks minu esimene küsimus ja teine küsimus puudutab neid erandeid Äh, kuidas on võimalik neid erandeid vähendada? nii, kolmas küsimus. Äh, nüüd äh, tööandjate poole pealt kas olete põhjalikult uuritud kõik neid, kõiki neid täiendavaid kulutusi, mis sellega ka, kaasneb, kas te olete uurinud tööandjate kaebusi sellest aspektist ning neljas punkt, me teame väga hästi, et kriis on eh, naiste tööhõivele eriti halvasti mõjunud ja kui vaadata nüüd eh, renditöötajaid, eh, kas te olete pööranud erilist tähelepanu sellele, kuidas see direktiiv mõjutab meeste ja naiste tööhõivet? Need oleksid siis need neli küsimust, millele sooviksin teie vastust, aitäh Shall you start answer that? Do we have meil on ilmselt äh, veel palju teisi küsimusi, aga võib-olla alustate sellest. jah, sellele küsimusele saan juba ära vastata. või siis sellele küsimuste rühmale. pean rõhutama, et direktiivi põhieesmärgiks on tagada võrdne kohtlemine siin on säte, mis lubab renditöötajatele erilise juurdepääsu töökohtadele kasutajaettevõttes. näiteks võib olla seadusevastane, kui lepingus on säte, mis ei võimalda renditöötajal mis ei võimalda renditöötajat võtta tööle kasutaja ettevõtte juures pärast renditöölepingu lõppemist. nii et selliselt me püüame võrdse kohtlemise tagada. me ei ole läbi viinud majanduslikku mõjuanalüüsi, kuidas selline leping võib toimida sillana püsiva tööhõive või alalise tööhõive juurde. aga me oleme uurinud äh, teisi uuringuid ja võib öelda, et äh, olenevalt majanduse olukorrast on mõju erinev. kriisi ajal on muidugi väiksem osakaal neid, kes lähevad renditöölepingult üle tähtajatule töölepingule. kui mu mälu mind ei peta, siis eh, eh, see määr oli alla viiekümne protsendi, mis puudutab üleminekut tähtajatule töölepingule, aga selleks oleks vaja läbi viia eraldi teadusuuring ja selle aruande raames me seda ei teinud, sest see puudutab eelkõige direktiivi. nüüd eh, erandid, erandeid võib ju kasutada, see on ka osa tasakaalust, mida direktiiv peab saavutada, aga meie eesmärgiks ei ole vähendada erandite arvu. meie eesmärgiks on vältida seda, et tekivad selliste erandite väärkasutamise olukorrad. näiteks kui erandid ei ole proportsionaalsed ja ei kaitse ja ei taga piisavat töövõtja kaitset näiteks kui see viib selleni, et viiskümmend, et tasus on viiekümne protsendine erinevus, see tähendab äh, siis, et renditöötaja saab äh, poole väiksemat palka kui tähtajatu töölepinguga töötaja. igas olukorras tuleb küsida, mis põhjus on sellel erandil ja kuidas liikmesriigid sellega ümber käivad. niisiis tuleb läheneda juhtumipõhiselt olenevalt sellest, milliseid kaebusi esitavad erinevad ühendused või kodanikud. aga tegemist on eranditega. edasi mõju majandusele. küsisime ka tööandjatelt ja liikmesriikide ametiasutustelt seda, ametiasutused ei näinud, et oleks mingisuguseid negatiivseid mõjusid majandusele või et tekiks äh, halduskulud seoses selle direktiivi rakendamisega. mõned tööandjad äh, küll suhtusid negatiivselt mõnedesse direktiivi sätetesse, mis puudutab võrdset kohtlemist ja eelkõige olid neile vastukarva piirangud ja see, kuidas liikmesriigid võimalikke rikkumisi uurisid. siis uurisime ka nii-öelda top kümme töökohti. me uurisime äh, millised lisakulud tekivad tööandjatele ja eelkõige VKE-d kurtsid selle üle, et direktiiv tekitab lisahalduskoormust. kuid ilma konkre-, ilma teadusuuringuta ei ole meil konkreetseid arve, millele toetuda. Need eelkõige tõid siis probleeme välja just äh, VKE-d nüüd, mis puudutab naiste tööhõivet, siis ka selle kohta ei ole meil eraldi uuringut läbi viidud, vähemasti mitte selle raporti raames. aitäh. aitäh, härra Silva ettekande eest ja selgituste eest. viitasite mõned korrad kaebustele, mis on teieni jõudnud. kui ma ei eksi, siis ütlesite, et kodanikelt ja organisatsioonidelt ja te ütlesite, et neid kaebusi oli ainult kolm, mis on küll üsnagi hämmastav. ma ei tea, kas te lugesite selle hulka ka kaebuse, mille kolmandal septembril kaks tuhat kolmteist esitas äh, Briti ametiühingute äh, ühendus see kaebus esitati juba enam kui aastat tagasi ja komisjon oleks pidanud äh, juba vastama sellele kaebusele ja nüüd äh, on teil juba aega olnud viisteist kuud seda teha, mulle tundub, et see on piisavalt pikk aeg. selle kaebuse põhjus on tegelikult väga lihtne, see tuli välja ka teie ettekandest. nimelt, tegemist on süsteemiga, mis toimib päris hästi. välja arvatud mõnedes liikmesriikides, mis kasutavad erandeid. ja teatud juhtudel neis riikides see ei toimi sugugi. Kalbus, millest ma räägin, ütles, et kuna toimub äh, väga laialdane niinimetatud Rootsi erandi väärkasutus Ühendkuningriigis, ei rakendata seda äh, seda õigusakti Ühendkuningriigis mõistlikul viisil. see on väga tõsine kaebus, mille Briti valitsus on esitanud, e, mis on esitatud Briti valitsuse vastu ja selle esitas äh, siis Briti Ametiühingute Liit, mis siis koondab tegelikult kogu Briti tööjõudu. ja see kaebus esitati juba viisteist kuud tagasi komisjonil, nii et võib-olla saaksite öelda paar sõna selle kaebuse kohta ja mis kõige tähtsam, palun öelge kuupäev, millal võiks oodata vastust sellele väga olulisele kaebusele, mille on esitatud sajad tuhanded renditöötajad Ühendkuningriigis, keda ekspluateeritakse üle kogu Euroopa um,? Yes, uh... jah, saan kinnitada, et kaebus Briti ameti Ühingute poolt esitatud kaebus on üks neist kolmest, mida mainisin. ma olen seotud konfidentsiaalsuskohustusega ja me ei saa avaldada üksikasju nende kaebuste kohta, saan ainult kinnitada, et see kaebus on esitatud. see puudutab ähm, Ühendkuningriigi poolset äh, erandi rakendamist, nimelt äh, selle erandi, mille äh, puhul renditöötajal on alaline leping, talle äh, siis makstakse konkreetselt ülesande täitmise eest ja küsimus on siis selle tasu suuruses ja äh, selles, et see tasu on madalam kui tavalise töölepinguga töötavatel töötajatel. me oleme võtnud ühendust Briti ametiasutustega, ja oleme vastavalt äh, menetlusreeglitele võtnud ühendust mitmete asutustega. see juhtum on endiselt lahtine ja teil on täiesti õigus, komisjonil on aeg otsustada, kas sulgeda see juhtum või võtta meetmeid rikkumiste tõttu ja ma loodan, et komisjon teeb seda peagi. kindlasti ei ole me käed rüpes istunud, me oleme kogunud infot nii kaebuse esitajalt kui ka ametiasutustelt ja loodame õige pea langetada otsuse selles küsimuses. paraku ma rohkem midagi lisada ei saa. härra Simon, saate esitada teise küsimuse? aitäh. tahan lihtsalt öelda, et on üsna kummaline väita, et te peate järgima konfidentsiaalsusnõudeid äh, tegemist on Euroopa Parlamendi tööhõivekomisjoniga, me oleme valitud ametisse, et äh, teostada järelevalve teie töö üle. tegemist oli väga avalikult esitatud formaalse kaebusega, mul on siin pressiteade kolmandast äh, septembrist kaks tuhat kolmteist, mis saadeti laiali maailma ajakirjandusele, nii et mulle ei tundu, et see oleks väga salastatud. kas te saaksite täpsustada, milline on see konfidentsiaalsusnõue, mis äh, ei luba teil äh, infot anda? ja kas te kavatsete või millal te kavatsete vastata selle kaebusele, te ütlesite, et varsti äh, kas me võime loota, et juba enne jõule? kui kaebus on esitatud, siis on kaebuse esitajal võimalik paluda selle konfidentsiaalset kohtlemist. mõned kaebuse esitajad seda soovivad, teised mitte. sellel äh, juhtumi korral soovis ametiühingute liit konfidentsiaalsust see, kuidas nad siis avalikkuse ette läksid, see ei ole enam meie asi, aga meie oleme kohaldanud konfidentsiaalsusnõudeid, sest kaebuse esitaja on ise seda soovinud. milli-, milliste reeglite põhjal te tulete Euroopa Parlamendi juurde, ütlete, et äh, see on konfidentsiaalne? vastavalt neile reeglitele, mis kehtivad äh, komisjonis äh, kaebuste Äh, kaebustega ümberkäimise korral, see on standardprotseduur. nagu öeldud, me oleme ühendust võtnud mitmeid kordi nii kaebuse esitajaga kui ka ametiasutustega, nad teavad, et me uurime seda asja, äh, asi on endiselt lahtine ja otsuse võtab Euroopa Komisjon kui me otsustame rikkumismenetluse avada. proua Steinrück, palun. suur tänu selle info eest, mis meile andsite. see on, see tõesti ei rahulda meid, kui ülevõtmine võtab nii palju aega ja nii palju küsimused on lahtised. rendid renditöö äh, puhul on ju tänapäeval pigem tegemist sellise vahendiga, et vahetada välja kallid äh, tähtajatud äh, töölepingud odavama tööjõuga, mis ei soovi nii palju puhkust ja nii edasi. me oleme juba aastaid tagasi analüüsinud seda olukorda ja meie tööagentuur jõudis äh, juba tollal äh, järeldusele, et tegemist ei ole sillaga, mis viib püsiva töölepinguni, vaid äh, see on selline väga kitsas purre, mille peal renditöötajad tasakaalu hoiavad nad võivad sattuda sellisesse püsivasse ebakindlasse töösuhtesse. nii et kas te olete püüdnud läbi viia ka analüüsi, tegelikult peaksid andmed selle kohta juba olemas olema. mis puudutab võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamist, siis mulle näib ja te olete sellega ju tundub, et nõus, et see ei ole toimunud rahuldavalt. probleemid on nähtavad, aga ei ole soovi olukorda parandada, ma küsiksin veel selgitust, mis puudutab artiklit neli, selle tõlgendamist ja tegelikult äh, äh, me ootasime kohtulahendit juba oktoobris, hea meel, et see nüüd lõpuks on jõudnud. kas te näete ohtu et tavapärased töösuhted võivad asenduda renditööga? kui artiklit tõlgendatakse töötaja jaoks negatiivses suunas. meil on konkreetseid probleeme rakendamisega. Euroopa Ametiühingud on meile selgitanud, et näiteks Prantsusmaal on kavas avaliku sektori töötajaid asendada renditöötajatega. ma ise tunnen väga hästi olukorda Saksamaal ja seal ei rakendata võrdse kohtlemise põhimõtet. Briti probleemidest rääkis juba kolleeg. ja ma olen kuulnud ka, et nõupidamised sotsiaalpartneritega ei ole liikmesriikides toimunud, nagu direktiiv seda nõuaks, näiteks Bulgaarias ja Portugalis ei ole seda toimunud. võib-olla saate ka seda kommenteerida, mida komisjon kavatseb ette võtta ma arvan, et on väga oluline, et me võimalikult kiiresti ja hiljemalt kahe aasta jooksul saaksime ka aruande rakendamise kohta, mis avaldataks, sest nii mõneski küsimuses on siin probleeme. Te ütlesite, ja see on minu viimane küsimus, te pidasite nõu või küsisite liikmesriikidelt ja tööandjatelt, kus on probleeme, aga kas te küsisite ka, milliseid äh, probleeme on töövõtjatel, nii renditöötajatel kui ka äh, püsitöötajatel? sest mida rohkem on renditöötajaid, seda vähem on äh,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 The, I must uh, say that the... pean ütlema, et direktiivi eesmärgiks ei ole piirata äh, renditöö kasutamist, otse vastupidi. me püüame hoopis äh, legitimeerida või lihtsustada renditöö kasutamist tööturul, aga eelduseks on võrdse kohtlemise põhimõte ja see, et renditöötajate tingimusi parandatakse ja seda just võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise läbi. sellisel juhul ei tohiks ka olla mingisuguseid piiranguid sedalaadi töö kasutamisele. nii et see on see põhimõte, millel direktiiv põhineb. kas see sajaprotsendiliselt toimib? ei, komisjon ei ole ka sellist seisukohta võtnud. ja me jätkame direktiivi rakendamise jälgimist väga tähelepanelikult. seni ei ole me aga näinud ka ühtegi konkreetset ettepanekut, kuidas direktiivi muuta, ei liikmesriikidelt ega kelleltki teiselt, kuidas seda direktiivi muuta. me oleme arvamusel, et renditööl on mängida oma rolli, eriti olukordades, kus majanduse väljavaated on ebakindlad, sest tööandjad ei tea, kui kauaks neil on vaja lisatööjõudu. nii et neil on vaja mingit laadi kaitset. samuti võib olla tegemist väga ähm, tegemist võib olla ka sellise olukorraga, et eriti väikestel ettevõtetel ei ole oma ressursse, et analüüsida tööturgu ja leida äh, oskustööjõude ja sellepärast nad äh, annavad selle ülesande rendiagentuuridele. me peame muidugi parandama senenditöötajate olukorda nende juurdepääsu näiteks ühisrajatistele koolitustele. probleem on selles, et erandeid praegu kohati kuritarvitatakse ja see õõnestab võrdse kohtlemise põhimõtet. me ju ei taha, et tegemist oleks teoreetilise põhimõttega, millel ei ole mingisugust mõju. me võrdleme näiteks äh, Rootsi erandi kohaldamist Rootsis ja Ühendkuningriigis ja me näeme, et ähm, ühe sama erandi kohaldamine võib viia täiesti erinevate tulemusteni. et see on üks aspekt. Äh, mis puudutab ähm, äh, siis ähm, seda, milliseid võimalusi on komisjonil, siis meil on võimalik äh, algatada rikkumismenetlus, kui meile tundub, et liikmesriigid äh, seda ei rakenda ja on võimalik ka soovitusi välja anda ametiühingud on tõepoolest esitanud kaebusi, mis puudutab äh, direktiivi ülevõtmist, aga keegi ei ole kutsunud üles meid äh, põhimõtteliselt muutma direktiivi, ka mitte ametiühingud. nii et see olekski minu vastus praeguseks. et see hüppelaua teema, selle teadusuuringu raames me ei ole analüüsinud, kuidas see direktiiv ja üleüldiselt äh, renditöö kasutamine võiks äh, olla hüppelauaks äh, alalisse töö suhtesse. on küll mõningaid andmeid, mille on meile esitanud ettevõtted, aga me ei ole selle aruande raames teadusuuringut läbi viinud. Thank you, I will give uh, the floor to uh, yeah, okay, madam Steinbeck. Ich hatte noch die Frage zum Einbezug. mul on veel küsimus selle kohta Äh, kuidas kaasatakse sotsiaalpartnereid liikmesriikides. kas te võite mulle öelda, kas on tõsi, et mõnedes liikmesriikides ei ole sotsiaalpartnereid rakendamise küsimuses kaasatud ja mida on komisjon ette võtnud selles asjas? ka direktiivis on ju see äh, eesmärk tegelikult kirjas. Well, uh, the implication of the social partners sotsiaalpartnerid on kaasatud erineval tasandil, Euroopa tasandil osalevad nad meie ekspertide komitee töös ning eh, ka raporti koostamisel olid nad täielikult kaasatud. oleme liikmesriikidelt palunud aruande raames, et nad konsulteeriksid oma sotsiaalpartneritega. see on raportis välja toodud sotsiaalpartnerid loomulikult, kui nendega korralikult ei konsulteerita mõnes liikmesriigis, siis oma esindajate kaudu Euroopa tasandil nad saavad eh, selle küsimuse tõstatada. mis puudutab erandite kohaldamise küsimust, mis eh, eeldab sotsiaalpartneritega konsulteerimist, siis selles osas on meil olemas eh, kokkulepped kollektiivlepingute raames, ehm, selle võib läbi vaadata. erandid ei saa ette näha võrdse töötasu puhul või võib ette näha olukorras, kus kollektiivlepinguid korrektselt kohaldatakse. see on olukord, ehm, mida me uurime, mida me vaatame läbi ja, ja see on minu vastus teile. aitäh. nüüd võtan korraga kaks küsimust kuulame ära kaks küsimust ja siis palume härra Silval vastata. kõigepealt äh, härra Kristjanson. Øh, aitäh, mm, proua juhataja, aitäh ka härra Silvale esitluse eest. detsembris kaks tuhat üheksa oli vist et see aeg, mil me otsustasime heaks kiita mm, renditöö direktiivi, tegemist oli hea päevaga Euroopa Parlamendi jaoks, see andis meile võimaluse tõesti sotsiaalvaldkonnas asjadega edasi liikuda. mina toetan tugevalt paindlikkust tööturul ja väga oluline on ju see, et maksimaalselt inimesi saaks tööd tööturul aga probleemiks on see, et kui meil on nüüd nii palju erinevaid erandeid, mis tõkestavad võrdsust ja võimaldavad väga loomingulisi lahendusi, siis ainsaks eesmärgiks, mille ainsaks eesmärgiks on vältida võrdset kohtlemist, siis see ju õõnestab seda lähenemisviisi, mille me oleme aluseks võtnud käesoleva direktiivi raames kui inimesed lihtsalt mõtlevad ainult selle peale, kuidas oleks võimalik eeskirjadest kõrvale hiilida, mööda hiilida. seetõttu me peame omalt poolt tegema kõik selleks, et meil oleks võrdne konkurents, see ongi direktiivi eesmärk, et võrdväärseid töötajaid koheldaks võrdväärselt ja see tagab ka võrdse kohtlemise nii töötajate kui ettevõtjate vahel. vastasel korral töötab see kõik meie eesmärkide vastu. kas oleks võimalik direktiivi muuta niimoodi, et võrdne kohtlemine oleks võimalik tagada, seda oleks võimalik tagada? okei okay,, finantsvabadusest, ähm, aitäh, eesistuja ma kontrollisin üle selle konfidentsiaalsuse küsimuse, jah, see on õige, seda me aktsepteerime muidugi, aga ma arvan, et on hea, et meil selline direktiiv on, et kõik, et kõik need ettevõtted, kes kasutavad renditööd, nende tegevus oleks legitimeeritud. mul oli Saksamaal ka võimalus neid ettevõtjaid külastada ja mind tõesti üllatas, kui palju eeskirju tegelikult ise on loonud, nii et mulle tundub see mõistlik seda ei saa muidugi võrrelda paljude ettevõtetega teistes liikmesriikides ja sellepärast äh, minult küsimus, äh, olete siin kirjutanud äh, koostöös sotsiaalpartneritega ja mõned vist osalevad ka komitees, aga kui, kui suur see komitee on, kui paljud inimesed sellest osalevad? jah, selge, et saate infot ka elektroonilisel teel äh, saada, aga kui tihti see komitee kohtub? ja teiseks, parlamendis äh, oleme veendunud, et on väga oluline dialoog sotsiaalpartneritega, aga ma tean kogemusest ka, et paljusid sotsiaalpartnereid ei ole sellisel kujul olemas, nagu meie sooviksime, neid lihtsalt ei ole, nii et me peaksime motiveerima äh, neid ka, et meil oleks hea koostöö sotsiaalpartneritega. ja lõpetuseks äh, oma lõpp kokkuvõttes või järeldustest ütlesite, et soovite võib-olla ka Euroopa poolaastat selleks kasutada, et anda välja liikmesriigi põhiseid äh, soovitusi. kas äh, seda ei ole siis veel tehtud, kas äh, see seisab veel ees? ja lõpetuseks ju räägiti paindlikkuse teemast, niinimetatud flex, flex security ehk siis nagu paindlikkus ja turvalisus koos jah, komisjon äh, on viidanud selle, et renditöö tuleb ümber hinnata, võttes arvesse tänapäevast paindlikku äh, tööturgu, kas te saaksite seda veel täpsustada, nagu Üta Steinruck ka äh, siin välja tõi, et äh, kuidas renditöö võib asendada alalist tööd, milline on teie arusaamine paindlikkusest? härra Silva. Well um,, uh, as I said before. nii, nagu juba ütlesin direktiivi läbirääkimised kestsid kuus aastat. nõukogus olid läbirääkimised väga rasked. põhitakistuseks või komistuskiviks olid siis need erandite küsimused. oli riike, kellel on väga eh, vähe piiranguid eh, renditööle ja nemad ei olnud nõus sellega, et eh, nüüd ähm, sätestatakse konkreetsed sätted, mis puudutavad näiteks äh, võrdset töötasu, välja arvatud juhul, kui mingi kvalifikatsiooniperiood ette ei, äh, ei nähta. ehk seda küsimust arutati pikalt, äh, kuus aastat kulus, enne kui leiti kompromiss liikmesriikide vahel, nende liikmesriikide vahel, kellel on väga erinevad sätted, mis reguleerivad antud küsimust siis äh, nõukogus oli raske leida kompromissi, aga äh, samas liikmesriigid ei ole palunud meil nüüd äh, direktiivi muuta, arvestades saadud kaebuste arvu, võib öelda, et ka see arv ei õigusta direktiivi uuesti avamist on erinevaid algatusi selles valdkonnas, mis vajavad läbivaatamist, arvestades seda, et nende õigusaktide kohta on tulnud äh, palju rohkem kaebusi. Äh, käesolevat direktiivi me hetkel ei pea prioriteediks, mida tuleks kiiresti läbi vaata, vaadata, selle ütlen selgelt välja. ja seetõttu tuleb meil tegeleda nende probleemidega, mis on direktiivi kohaldamisel tekkinud. me peame need probleemid tuvastama probleemiks on see, kuidas liikmesriigid kasutavad artiklit neli, piirangute läbivaatamist ja mõningate erandite kohaldamist, mis on toonud kaasa olukorra, eh, mis on jäänud väga kaugele võrdse kohtlemise põhimõttest. Need on need probleemid, eh, mis tuleb meil lahendada, aga direktiivi osas meil läbivaatamist eh, hetkel kavas ei ole. mis puudutab paindlikkust, Mm, mida direktiiv võimaldab, ehk võimalust kasutada renditööd ilma piiranguteta, näiteks mm, sektoripõhine keeld, mis puudutab mm, lähetuste kehtivust teatud liikmesriigis, siis see on olnud see põhiprobleem, mille ettevõtted on välja toonud, et nad ei saa kasutada renditööd nii palju, kui nad sooviksid, kuna selle kohta kehtivad piirangud. mida selles osas on võimalik ette võtta? ma ütleksin, et käesolev direktiiv põhineb artiklil sada viiskümmend kolm aluslepingu artiklil, mis annab ühendusele pädevuse kehtestada õigusaktid selleks, et töötajaid kaitsta ja see võimaldab töötajate kaitseks ette näha miinimumstandardid. probleem, mille ettevõtted on tõstatanud on probleem, mille on võimalik äh, lahendada ühe teise õigusakti raames, millega harmoneeritakse eeskirjad, mis annavad vaba juurdepääsu renditööle. see on midagi sellist, mida tuleb ära teha ühtse turu seadusandluse raames, mitte äh, tööõiguse raames. me ei saa äh, liikmesriikidelt enamat nõuda, enamat kui et vaadata läbi need piirangud, aga me ei saa neile peale suruda nõuet äh, Eh, need eh, piirangud tühistada. see on see seisukoht, mis komisjonil senini on olnud, me leiame, et käesoleva direktiivi raames meil ei ole eh, õiguslikku alust selleks, et nõuda piirangute kaotamist. me soovitame liikmesriikidele, et nad oleksid paindlikud, et piirangud oleksid proportsionaalsed, liikmesriigid astuksid täiendavaid samme, aga see on see, kui kaugele meil on võimalik minna. mis puudutab töötajate kaitset, nii nagu ütlesin, me jätkuvalt äh, kuulame ära kõik äh, kodanikud, äh, kodanikel on õigus esitada avaldusi ja ka ametiühingutega oleme pidevalt ühenduses antud küsimuses. kuulame ära nende kaebused, et leida, kas on vaja rikkumismenetlust algatada ja oleme valmis astuma samme selleks, et liikmesriigid kohaldaksid direktiivi, direktiivi eesmärkide kohaselt äh,. Ma... aitäh, proua Agia ja siis härra Marten. Grazie Presidente eh,, vorrei partire. palju tänu, proua juhataja lubage mul kõigepealt ähm, tuua välja üks üldine märkus, nimelt mm, ajutised lepingud ähm, on ähm, nii-öelda väga levinud ja kui me räägime Ähm, tähtajalistest lepingutest, siis need peaksid olema pigem erand kui reegel. inimestel peaksid olema alalised töökohad, see peaks olema reegel ning ajutine töö peaks olema pigem erand kui reegel. see on see üldpõhimõte. mis puudutab nüüd äh, tööjõu liikuvust, Itaalias, äh, kui me räägime sellest nähtusest, siis räägitakse ebakindlast äh, tööst tegemist on olukorraga, mis eh, tekitab inimestes ebakindlust ja meil on vaja eh, hea seista selle eest, et, eh, et kõikidele töötajatele oleks teatud tagatised tagatud, see on see lähenemisviis, mille me peaksime võtma ja mis puudutab erandite küsimust, siis tundub, et neid erandeid on, on hakatud ära kasutama ettekäändena selleks, et liikmesriigid saaksid seda õigusakti rakendada nii, nagu neile sobib. ning see erandite säte on midagi sellist, mida kasutatakse nii-öelda kohe esimese võimalusena, esimese ettekäändena, mitte viimase võimalusena. olles seda nüüd öelnud, tahaksin tulla oma küsimuse juurde, kuigi ma tean juba vastust ette. erandid, kas need puudutavad vaid majanduslikku kohtlemist vaid, või kirjutatakse need lahti ka eeskirjades või sätetes nendel kindlasti oma nii-öelda majanduslik mõju on olemas, aga eh, tingimused peaksid olema selgelt lahti räägitud. aitäh, härra Mart Tähen, palun! aitäh, arvestades neid küsimusi, mis on esitatud ja eh, vastuste põhjal tundub, et renditöötajate kasutamine riigiti on väga erinev eh, mulle tundub, et ühel, mõnel pool ka, lihtsalt inimesi ekspluateeritakse ilma sotsiaalse kindlustuse ega millegitega Prantsusmaal tegelikult asi toimib päris hästi, eh, renditöötajatega on ettevõtted rahul eh, ja ma tahaksin eh, teada, millal paneb komisjon paika mingi maksimummäära, kui palju neid renditöötajaid ettevõttes võib olla, selleks, et ei kuritarvitataks renditöötajaid, mõnedes ettevõtetes on neid renditöötajaid tervelt üheksakümmend protsenti. ja kas äh, oleks võimalik äh, äh, äh, siis võimaldada ettevõtetel lõpuks üle minna ka teist tüüpi töölepingutele ning meil on siin saalis üsna palju tõlke, kellest osad töötavad ka ajutise lepinguga ja tahaksin neid tänada suurepärase töö eest. Euh, donc, euh, d'abord, euh, la première question euh, de la députée. Euh, esimene küsimus äh, vastaksin Itaalia kolleegi küsimusele. Äh, ma tahaksin ühe asja väga selgeks teha, ilma nende eranditeta äh, ei oleks ka seda direktiivi selline oli olukord kahe tuhande kaheksandal aastal, niisiis ilma eranditeta direktiivi poleks me peame olema realistid, me ei eh, saab ette kujutada direktiivi, mis paneb paika teatud kaitsestandardid ilma eranditega. see oli ainus võimalus, et me saaksime kehtestada miinimumreeglid, miinimumstandardid, mis kehtivad kahekümne kaheksas liikmesriigis ja on siis eh, teatud erinevused eh, liikmesriigiti, mis neid renditöötajaid puudutavad. nii et, et meil on olemas miinimumstandardid ja kui liikmesriigid soovivad ja tahavad, siis äh, võivad nad äh, kehtestada ka kõrgemad kaitsestandardid aga siin direktiivis on siis paika pandud miinimum, äh, see on praeguses Euroopas võimalik ja nagu ma ütlesin, ilma eranditeta seda direktiivi ei oleks. nüüd, mis puudutab seda, seda, et kas komisjon hakkab kvoote kehtestama, ei, komisjonil ei ole plaanis kehtestada kvooti renditöötajate kasutuse kohta ettevõtetes Äh, see oleks juba nii-öelda selline mikrotasandi sekkumine ja läheks vastuollu lähimuspõhimõttega. Äh, meie lähenemine on teistsugune, meie tahame äh, võimalikult suurel määral tagada võrdse kohtlemise ja renditöötajate parema kas-, kaitse nii et, et see on see suun, suund, kuhu me läheme, aga me ei taha tõesti hakata ettevõtjatele mingeid piiranguid kehtestama Äh, mis äh, puudutab äh, nüüd nende lepingute pikendamist sel määral, et suur osa nendest renditöötajatest oma tööandja suht- on sõlminud siis tähtajalise töölepingu oma tööandjaga ja nad on kaet-, kaitstud siis ka järgnevate äh, lepingute korral eh, selle direktiiviga, mis reguleerib eh, neid eh, tähtajalisi töölepinguid. tegemist on siis direktiiviga sada kaheksakümmend üheksa, niisiis tegemist on direktiiviga, mis kaitseb töötajaid tähtajaliste töölepingute korral ning ka need renditöötajad saavad siis selle direktiivi pakutud kaitsest kohe kasu aga samas on olemas ka sellised renditöötajad, kellel on tegelikult tähtajatu tööleping. Äh, niisiis, neil on olemas töö, äh, mis juhtub, aga on see, et äh, need siis lähetatakse kasutajaettevõtetesse ja need ettevõtted võivad olla erinevad ja sellisel puhul loomulikult mingid direktiivist tulenevad piirangud ei kehti aga kõige olulisem on see peamine töösuhe, see on töösuhe siis põhitööandjaga ja äh, see on äh, siis, suhe äh, selle tööandjaga on siis selle tähtajatu töölepingu raames reguleeritud. Thank you, no aitäh. nüüd saab sõna härra Schultz ja siis härra Fandoris. aitäh selle siis põhjaliku sissejuhatuse eest, mul on üks küsimus ja ka üks tähelepanek Äh, kõigepealt üks küsimus, kas on kogemusi äh, äh, selles suhtes, kuidas on renditöö seotud alampalgaga, kas mõni, mõnedes riikides on kehtestatud viimastel aastatel alampalk ja kas see on mingil moel mõjutanud ka renditöötajaid, kas on selle kohta mingeid andmeid ja mul on üks märkus Äh, ma arvan, et äh, me, meil on renditöötajate kohta jah, väga palju infot, aruandeid, äh, aga mina olen siin parlamendis täiesti uus inimene, olen kümme aastat töötanud ühes VKE-s ning ühte asja ma olen täheldanud, et Äh, renditöötajaid, äh, kui neid kohelda halvemini kui põhitöötajaid, siis on ka töö tulemused halvemad ja vähemalt äh, Saksamaal, kust mina pärit olen, ettevõtted üritavad seda vältavad ja proua Stein, see, mida proua Steinhulk ütles, minu kogemus seda ei kinnita, aitäh. härra Vantulis. suur tänu, proua esimees. selle direktiiviga me peame olema väga ettevaatlikud. on täiesti võimalik, et ähm, selle rakendamisel äh, saavad kasu ainult ettevõtjad, eriti suured ettevõtted, nii et kõik need hüved lähevad ainult ühele poolele ja see avab ukse, annab võimaluse töötajaid ära kasutada minu isiklikud muljed äh, on olnud sellised renditöö kohta minu koduriigis, äh, näiteks äh, postitöö valdkonnas, et renditöötajad töötavad paar tundi hommikul, paar tundi pärastlõunal ja ka hiljem õhtul, mis tähendab, et neil on väga pikk tööpäev, samas makstakse neile ainult näiteks kuue töötunni eest see on muidugi selline äärmuslik näide paindlikkusest, aga praktiliste näidete puhul olen ma sellist pilti näinud eh, minu koduriigis Kreekas eh, postiteenuse valdkonnas. ja kui eh, sellest direktiivist kujuneb töötajate ekspluateerimisvõimalus, siis on küll asjad väga halvasti läinud jah, tõepoolest äh, me oleme paar aastat tagasi uurinud äh, töösuhteid, äh, ebakindlust selles osas ja me oleme ka kokku puutunud näidetega, kus mm, selliste äärmuslike näidetega, kus töötajaid on ära kasutatud, ma ei eita, et, et seda ei juhtu, aga tahan öelda, et ilma selle direktiivita oleks olukord halvem. käesolev direktiiv on äh, sätestanud äh, ikkagi teatud äh, kaitseklauslid renditöötajatele, mida senini mõningates liikmesriikides ei kohaldatud. ilma selle direktiivita ei oleks äh, mingit kaitset renditöötajatele ja renditöötajaid on juba üks koma kuus protsenti meie tööjõust, mõningates riikides on see protsent veel kõrgemgi ning äh, osad liikmesriigid pidid oma siseriikliku seadusandlusesse sisse viima sätted, mis kaitsesid töötajaid rohkem kui neil varem kehtinud äh, sätted ehk tegemist on sammuga õiges suunas, see aitab paremini töötajaid kaitsta. mis puudutab alampalga küsimust, jah, äh, see kohaldub renditöötajatele, mm, on direktiivi või ei ole aga siin ette nähtud sätted kohalduvad ka olukorrale, kus makstakse kõrgemat palka kui alampalk, kuna kohaldub ju võrdse kohtlemise põhimõte, samal töökohal erinevad töötajad peavad saama võrdse kohtlemise. ehk siin me püüame tõesti sätestada tingimused, mis pakuvad kõrgemat kaitset, kõrgemat palka selles mõttes eh, siin eh, alampalga määr eh, olukorda ei mõjuta. nii et kas direktiiv oleks või direktiiv ei ole, selles mõttes oleks olukord sama. proua McIntyre nüüd ja siis proua Morvai uh,. Thank you, madam chairman. aitäh, proua juhataja, aitäh ka härra Silvale ettekande eest, mis oli väga huvitav ka, minul on VKE taust, nii nagu ühel eelkõnelejal olen juhatanud ähm, ettevõtet ähm, üle kahekümne viie aasta ja meie ei oleks tulnud toime ilma selleta, et me oleks saanud kasutada renditöövõimalust. näiteks kui mõni töötaja läheb äh, puhkusele, siis äh, tuleb keegi asendaja tööle võtta selleks ajaks või, või, või kui keegi jääb haigeks, siis samuti tuleb leida ajutine inimene teda asendama. ehk eh, see võib eh, kaasa ka tuua võimaluse saada alaline töö, näiteks eh, te kasutate renditöötajat, teie tunnete teda, tema teid ja, ja kui töökoht vabaneb, siis te pakute talle tööd. mina ei leia, et renditöö iseenesest on halb ja ka osalise tööajaga töötamine ei ole halb, on palju inimesi, kes soovivad töötada osalise tööajaga, äh, ajutiselt töötada, ehk seda võimalust ei tohi käest lasta, ei saa öelda, et renditööd äh, kasutatakse ainult teatud tingimustes ja et see on ilmtingimata halb. ei, nii see ei ole, ükski ettevõte ei jääks ilma nendeta ellu äh, on muidugi puhkused ja inimesed jäävad äh, haigeks, aga näiteks tegemist võib olla ka projektiga, mis kehtib vaid kaks kuud. ei saa ju siis võtta alalist töötajat tööle ja ta koondada. Äh, palju mõistlikum on äh, kasutada renditöötajat, kellel on leping sõlmitud teatud ajaks, nii et siin on asjal kaks poolt. renditöö võimalus on kindlasti väga põhjendatud teatud tingimustes ja väga vajalik mulle tundus, et need kolm kaebust, mis on esitatud, komisjon leiab, et kaebuste arv seetõttu tõesti ei ole kõrge, et neid on ainult kolm. härra Saimenilt kuulsime, et ühe kaebuse on esitanud Ühendkuningriigi ametiühingud. tahaksin teada, kas te olete saanud kaebusi ka selle kohta, mis puudutab artiklit neli ja kaebusi selle kohta, et keelud ja piirangud on ülemäärased. kas selle teema kohta on samuti kaebusi esitatud? aitäh, proua Morvai, palun. Eh, aitäh. ma tahaksin eh, jätkata sealt, eh, kus proua McIntyre, aga see sõnavõtt näitas äh, väga selgelt, et me elame siin kahes erinevas maailmas, vanades liikmes, vanad liikmesriigid ja äh, uued koloniseeritud liikmesriigid, nende hulgas ka minu kodumaa Ungari. Äh, Ungari jaoks tähendab see renditöö, töö hoopis midagi muud kui proua McIntyre. ja tahaksin seda selgitada, mida see Ungari töövõtjatele tähendab see tähendab äh, seda, et lääne ettevõtted, kes Ungaris äh, oma tootmistegevust arendavad, võtavad tööle ainult renditöötajad, neil ei olegi põhitöötajaid. miks? Äh, selleks, et töövõtjaid äh, oma töövõtjate tööõigusi piirata, nad saavad kuus palka ainult kakssada, kolmsada eurot. see, seda tähendab renditöö meie jaoks ja isegi see väljend renditöö, tavaliselt laenatakse mingeid, renditakse mingeid asju, aga mitte inimest, niimoodi ei käi asjad. Ungari Äh, jah, oskuskeeles me kõneleme renditöötajatest. see tähendab, et üks ettevõte rendib töötaja välja teine ettevõte võtab siis töötaja rendile ja see, keda seal renditakse, on inimene, kus on siin inimväärikus? ning mul on ka konkreetne küsimus, kas komisjon teab, kuidas sellist võimalust Ungaris väärtarvitatakse? jah, te räägite, et siin on teil komisjon, ad hoc komisjon, mis sellega tegeleb, aga kus on seal komisjonis Ungari töövõtjate esindajad? ja veel üks küsimus, äh, kas te teate, millistes halbades töötajates äh, töötavad ungarlased äh, nendes ettevõtetes, mis on lääne omandis. kas te teate seda, härra direktor? ning kas te teate, millised on Ungari töövõtjate kogemused well,? Uh... härra Silva, palun aitäh, kõigepealt vastan äh, proua McIntyre'le. jah, tõepoolest üks kaebustest ähm, on esitatud äh, Rootsi tööandjate organisatsiooni poolt ja see puudutab artiklit neli ning äh, piirangute küsimust ning seda, kuidas Rootsi valitsus ähm, siis ähm, kohtleb neid piiranguid ja teise kaebuse on esitanud äh, Saksa äh, kodanike äh, lähetuse kehtiv, kestvuse kohta, et oleks selge, mille kohta kaebus on esitatud. komisjon on ähm, langetanud otsuse või võtnud oma seisukoha ähm, nende liikmesriikide suhtes, ehk eh, Luksemburgi suhtes, eh, kes ei ole nende piiranguid läbi vaadanud, me oleme ühenduses Luksemburgi ametivõimudega, et eh, olukorda parandada. mis puudutab Ungari töötajate tingimusi, siis Ungari ametiühingute esindajad on kaasatud Euroopa struktuuridesse, neil on võimalus oma seisukohti väljendada tuua välja murepunktid, nad osalevad ekspertrühma töös, kuhu on regulaarselt kaasatud kõik sotsiaalpartnerid ja pean ütlema seda, et meil on veel ka sektoraalne sotsiaaldialoogi rühm, kes tegeleb konkreetselt just renditööga, seal on renditööeksperdid mm, esindatud ja ähm, samas rühmas äh, on äh, kaasatud ka ametiühingute esindajad, kes äh, esindavad töövõtjaid erinevates liikmesriikides, ka nemad tulevad regulaarselt kokku ning arutavad probleeme. aitäh! me peame nüüd selle teema arutelu lõpetama. kindlasti on meil nende arutelude juurde võimalik ka hiljem tagasi tulla. aga nüüd seitsmes päevakorrapunkt Euroopa Keskpanga kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta aruanne. Need, kes tahavad eh, eelmist teemat eh, edasi arutada, palun tehke seda eh, kuskil väljapool seda saali ja annangi sõna arvamuse koostajale, härra Kaasale. aitäh, proua juhataja. kõigepealt ma tahaksin tänada teid kõiki muudatusettepanekute eest, mille te olete esitanud. muudatusettepanekuid oli kaheksakümmend kaheksa, enamus nendest muudatusettepanekutest muudavad teksti paremaks, tasakaalustatumaks. eriti nõustun nende muudatusettepanekutega, mis puudutavad lõiget üks Äh, muudatusettepanekud kaks, kolm, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme, üksteist ja kaksteist on siis need, millega ma nõustun. Äh, nendes muudatusettepanekutest äh, välja toodud teave loovad tervikpildi olukorrast Euroopa Liidus ning pakuvad ähm, täiendavat statistilist, statistilist teavet. ja ma usun, et need muudatusettepanekud õnnestub meil eh, edukalt üle võtta kompromissettepanekusse. mul ei ole midagi ka neljateistkümnenda muudatusettepaneku vastu ja mul ei ole midagi muudatusettepanekute viisteist ja seitseteist vastu, mis on seotud sellega, et, et ma nõustun selle probleemiga, mis on välja toodud. nüüd eh, lõige kaks muudatusettepanekut eh, soovivad ka äh, terviklikumat pilti maalida olukorrast euroala liikmesriikides. siinkohal tahaksin tänada kolleege muudatusettepanekute kaheksateist, kakskümmend, kakskümmend kaks, kakskümmend kolm ja kakskümmend neli eest. olen võtnud teadmiseks selle, et leitakse, et positiivsed indikaatorid võiksid parandada olukorda, mis seondub ebakindla töö tööga, seda olukorda tuleb parandada. tõsi on see, et et tihti juurde loodud töökohad on ebakindlad. nii et ma usun, et need mõtted muudatusettepanekutest, mille üles loetlesin, neid on võimalik kasutada selleks, et äh, luua tasakaalus kompromissettepanek. ja see, et äh, liikmesriikides on olukord väga erinev, see on õige nüüd lõige kolm, selles osas ma olen juba skeptilisem, et kas on ehm, võimalik eh, siin saavutada Euroopa Keskpanga majanduskasvu sõbralikku ehm, tingimuslikkus, ma võin nõustuda mõningate kolleegide ettepanekutega, näiteks potentsiaalselt eh, võiks tõesti eh, kompromissi leida, me pea-, võime tõesti rõhut-, rõhutada seda, et meil on vaja kvaliteetseid ehm, töökohti, nagu muudatusettepanekus viiskümmend neli nüüd äh, lõige neli, siin äh, tervitan seda, et me peame suurendama demokraatlikku aruandluskohustust ja, ja läbipaistvust, nagu muudatusettepanek viiskümmend üheksa on öelnud. siin on väga väärtuslikke mõtteid välja käidud selle punkti kohta. samas ma leian, et äh, osad lähevad liiga kaugele näiteks Euroopa sotsiaalhüvede kava on midagi sellist, eh, mida ma ei saa kahjuks toetada. muudatusettepanek kuuskümmend neli. Eh, jällegi ei saa nõustuda, et sotsiaalsambast võiks olla kasu. Eh, ma ei saa olla nõus, et selline sammas viiakse sisse majandus- ja rahandusliitu, aga see sammas võib olla nii-öelda paralleelselt kasutusena punkt viis, muudatusettepanekud eh, soovivad eh, jätta välja selle paindlikkuse viite, võin nõustuda ja võin nõustuda ka sellega, et viime sisse viite eh, tõhusamale konkurentsivõimele ja kvaliteetsetele töökohtadele. muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa, kaheksakümmend seitse, ma mõistan, kuivõrd oluline on hinnastabiilsus aga oleksin ettevaatlik selles osas, et, et aluslepingutesse need meetmed kirja panna. niisiis äh, ootan, et äh, kolleegid äh, analüüsivad samuti muudatusettepanekuid ja ma olen täiesti kindel, et kindlasti me jõuame kokkuleppele selleks, et meie arvamus oleks ähm, täpne ja tasakaalus. aitäh, härra Kaasa! ja nüüd saab sõna sotsiaaldemokraatide esindaja Javier Lopez. En primer lugar, muchas gracias y muchas gracias al señor. aitäh, kõigepealt palju tänu härra Kaasale kogu selle töö eest, mis ta on ära teinud viimastel nädalatel. tahaksin öelda seda, et see arvamus, mida me koostame, on tõesti väga asjakohane. see on mm, esimene arvamus, eh, mida me siin koostame antud teemal ja ma loodan, et see töö jätkub leian, et, et eelnõu on heaks lähtealuseks, mille põhjal tööd jätkata, jätkata tulevastel nädalatel. oleme tegelenud dokumendiga, me ei ole veel sajaprotsendiliselt nõus praeguse versiooniga, aga kindlasti jätkame tööd ja leiame tasakaalus tulemuse, mis tugevdab meie komisjoni seisukohta äh, mille põhjal kujundatakse lõplikult välja parlamendi seisukoht. Need suunised, mida me püüame luua eh, Euroopa Keskpanga jaoks, eh, need on eh, väga olulised. kõigepealt olukord tööturul on väga murettekitav, arvestades majanduslikku tausta, majandusel ei lähe hästi hetkel, kui vaadata kas või seda, mis on toimunud suvel ja kui me võrdleme olukorda aastaga kaks tuhat kolmteist, siis tööpuudus on kasvanud ja tööhõive olukord on tegelikult väga erinev erinevates liikmesriikides. ka investeeringud on kahanenud Euroopas, laenu antakse vähem. see, et, et võlakoormus on vähenenud, see on loomulikult positiivne aga, aga tervikpilt ei ole sugugi mitte positiivne. nii et meil on vaja ähm, kasutada erinevaid ka ebatraditsioonilisi tööhõive võimalusi selleks, et äh, raskest olukorrast välja tulla. majandus ei toimi meil endiselt hästi, nõudluse pakkumise vahel on lõhe on riike, kes ei ole nii agressiivseid eelarvepoliitikaid kohaldanud, on püüdnud eh, ikkagi leida stiimuleid, anda hingamisruumi, on läbi viidud reforme, aga tihtipeale on need kaasa toonud suurema ebakindluse, ebavõrdsuse. paindlikkusega peab eh, käsikäes käima ka kindlus ja üks aspektidest, mida meie sooviksime välja tuua, on see, et Euroopa Keskpank peaks kasutama oma mandaati selleks, et hindade kõikumist kontrollida, peab tõesti vaatama, kuidas oleks võimalik stimuleerida majandust. Euroopa majandus on hetkel silmitsi majanduse stagneerumisega ja madala inflatsiooniga, me peame leidma tasakaalu nende kahe vahel meil on vaja leida võimalusi, kuidas tulubaasi suurendada erinevates liikmesriikides, aga selliselt, et see stimuleeriks ja soodustaks ka majandust. seega eh, tuleb suurendada nõudlust ja reformidega tuleb eh, parandada majanduskasvu olukorda liikmesriikides. see, mida me suvel oleme näinud, näitab, et väga palju tuleb ära teha makromajanduslike meetmetega, aga nendes kolmes punktis äh, ei ole Euroopa piisavalt teinud ja ei ole piisavalt kiiresti tegutsenud selleks, et meil oleks piisavalt investeeringuid, meil ei ole olnud piisavalt fiskaalstiimuleid ja, ja piisavalt ei ole tehtud ka selleks, et makromajanduslik olukord paraneks. aitäh ja nüüd saab sõna proua Traversius ECR-ist. aitäh kõigepealt tahaksin raportööri ja, ja tema kontorit tänada Äh, tahaksin teda tänada väga hea koostöö eest ja valmid, äh, et ta oli valmis äh, kompromisse leidma. mina olen kindel, et me tulevikus saame ka selles vallas edasi töötada. meie ECR fraktsioonist sooviksime, et me koostaksime sellise raporti, mis kõigi üksmeelset toetust leiab ja seejuures tahaksin ma loomulikult rõhutada mõningaid punkte, mis meie jaoks olulised on, mõningatesse asjadesse suhtume me väga kriitiliselt äh, oma kompromissides äh, ja oma äh, tähelepanekutes olen ma neile tähele jõudnud näiteks võlade keskpanga bilansis äh, Äh, see ei ole küll äh, midagi, mida peaks maksumaksjale tulevikus päranduseks jätma äh, ja loomulikult kõik, mis puudutab euroala. samas ma olen nõus, et keskpank peaks Äh, liikmesriigidelt ka edasi nõudma vajalike tööturureformide läbiviimist, see on punkt, mida ma täielikult toetan ja ma olen äh, väga optimistlik selles osas, et me tulevikus töötame tõesti äh, välja väga hea dokumendi, mis sisaldab meie, ka meie kõigi kompromisse, aitäh! aitäh, proua Haakin ALDE fraktsioonist järgmisena proua Harkin ALDE fraktsioonist, palun, teil on sõna. Madam Harkin, she. proua Harkin ah,, teda ei olegi siin või? Then we will go to the. Eh, siis läheme kuue fraktsiooni juurde. Eh, härra Jarik. teda ka ei ole Äh, ma olen äh, päris rõõmus selle üle, ütleb äh, esinaine, siis saame äkki ajagraafikusse tagasi. me jah, oleme, meil on täna üsna tihe ajakava ja nüüd Karima Telli roheliste nimel. ka teda pole. ja siis saab sõna proua Laura Agea EFTD fraktsioonist, palun. aitäh kõigepealt eh, tahaksin tänada härra Kaasat tehtud töö eest. Eh, tahaksin öelda, et ka mina leidsin, et ta oli väga avatud eh, mõningatele seisukohtadele, mida meie soovisime siia dokumenti lisada. esialgselt tundus meile, et see dokument oli üsna ühekülgne ning me ei oleks sellisel kujul suutnud seda toetada, aga jah, arutelude ja läbirääkimiste käigus on selge, et äh, teatud probleemid lahenesid, me saime esitada oma muudatusettepanekuid ja saime sisse panna punkte, mis meie arvates olid olulised, me esitasime äh, kaheksa muudatusettepanekut, mis meie jaoks on võtmetähtsusega. me juhtisime nendes muudatusettepanekutes tähelepanu sellele, kuivõrd tõsine on olukord majanduses ja tööturul näiteks siis või Itaalias. üks muudatusettepanek, mille me esitasime, puudutab eelarvereeglitest kinnipidamist. seda just nimelt selleks, et ei hakataks ületama seda, et puudujääk ei ületaks kolme protsenti SKT-st kolme, kolme protsendi piir on tõesti see valdkond, kus on vaja selgust. ei saa lubada niimoodi, et sellist olukorda, et et liikmesriik, kes tahab investeerida, tõmbab endale võlakoorma kaela. mõnikord, kui me vaatame raha liikumist, me peame vaatama ka, et reaalmajandusel oleks sellele rahale juurdepääs me peame hoolitsema selle eest, et laen, laenuraha on olemas, see on äärmiselt oluline, et VKE-d saaksid eksisteerida ja luua töökohti. veel üks valdkond, mille kohta me esitasime muudatusettepaneku, on äh, või tähendab, see veel üks muudatusettepanek, mille me esitasime, on number kaksteist me leidsime, et selles kohas esialgse teksti versioon ei olnud eriti tasakaalus, jutt on selles punktis äh, tööpuudusest ja toon ainult äh, ühe statistilise näite. tööpuuduse määr Euroopa Liidus äh, varieerub üsna suurelt, väga madal Saksamaal kuni viiskümmend seitse protsenti, aga Kreekas ning äh, see vahemik annab juba pildi, milline tegelik olukord on. ja kui rääkida äh, Euroopa Keskpangast, siis äh, me peaksime rääkima selles kontekstis demokraatlikust aruandekohustusest ja läbipaistvusest. on täiesti mõeldamatu, et Euroopa Keskpanka ei reformita ja ei muudeta demokraatlikumaks ja läbipaistvamaks Äh, niisiis, äh, need oleksid mõningad punktid, millele meie tahtsime tähelepanu juhtida ja meil on olemas ka oma muudatusettepanekud, meile tundus, et see resolutsioon oli äh, ühekülgne ja tahtsime, et rohkem asetatakse rõhku just nimelt tööhõive taastumisele, mitte euroala riikides. et me saaksime sellest kõigest õppida ja toetada niimoodi neid riike, mis on euroalas, et ka neil õnnestuks äh, siis midagi ära teha. Äh, me tahame siis äh, probleemidest paremini aru saada ja nagu ma ütlesin, on väga hea, et me saime esitada muudatusettepanekuid ja tegemist oli tõesti viljaka koostööga ja nüüd lõppsõna, härra Kaasa, ma teen tõesti lühidalt, tahaksin tänada kolleege nende muudatusettepanekute analüüsi eest äh, ja tahaksin neid tänada ka koostöövaimu eest, mis loodetavasti püsib ka eelseisvatel päevadel eh, selleks, et meil tõesti õnnestuks leida üksmeel ja nagu ma ennegi ütlesin, koostada täpne ja eh, tasakaalus dokument, aitäh! aitäh! Äh, nii, selle arvamuse võtame vastu esimesel-teisel äh, detsembril ja ECONi komisjonis võetakse dokument vastu kaheksandal detsembril ja täiskogule läheb asi järgmise aasta veebruaris. nüüd jõuame äh, päevakorra kaheksanda punkti juurde. palusime meie komisjoni nimel läbi viia uuring Eh, mis puudutab eh, majandust ja kaitstud töökeskusi puuetega inimestele. Eh, palusime uurida, millised on see, sellesse valdkonda tehtavad kulud ja, ja mil määral need kulud ennast ära tasuvad. sellel uuringul on olnud terve rida autoreid. härra Quentin Ligier on meil siin praegu kohal ja samuti on äh, kohal ka Mr. Äh, äh, Gareth Harper, Gareth Harper, kes siis esindavad uuringu koos, koostajaid ja nad annavad meile siis lühikese ülevaate sellest, mida neil oma uuringu käigus siis õnnestus avastada. millised on siis vastused, mida nad leidsid nendele küsimustele, mm, mis me neile esitasime, palun, härra Liget aitäh! ma olen äh, siin äh, koos äh, Gareth Harperiga, me mõlemad oleme Optimity Matrixist ja nagu esinaine ütles, meil paluti see uuring läbi viia ja tutvustada oma järel-. ma räägiksin siis just mõistlikust majutusest ja kaitstud töökeskustest inimestele, kellel on äh, Äh, puuded ja üritasime siis äh, nii kulude kui tulude poolt analüüsida ja tahtsime juhtida siis tähelepanu tõesti nendele huvitavatele näidetele ja, ja võimalustele äh, sellele, mida on võimalik õppida siis kõigest sellest ja kuidas see mõjutab poliitikat. niisiis jah, see ettekanne tundub olevat pikk ja põhjalik, aga tegelikult ma teen siiski lühidalt ja annan teile võimaluse ka küsimustele vastata. niisiis, tutvustaksin meie uuringut lühidalt. kõigepealt meil paluti vaadata, millised on siis kulud äh, millised olid kulud ja millised olid tulud, mis siis selle kõigega kaasnesid. kõigepealt äh, vaatasime siis äh, majutust ja, ja kaitstud töökeskusi ja ka universaalset disaini Äh, algul äh, lähenesime sellele küsimusele küll eraldi, aga siis leidsime, et võib-olla oleks mõistlikum kõik asjad kokku panna, hiljem seletan seda üksikasjalikumalt ja siis vaatasime ka alternatiivseid tööturupoliitikaid. Äh, põhjus, miks me seda tegime, on see, et definitsioonid erinevates liikmesriikides on väga erinevad ja väga äh, Äh, raske on kindlaks teha, mis asi on see mõistlik majutus ja mida võib pidada kaitstud töökeskuseks ja nõnda edasi. keskendusime kuuele riigile, vaatasime siis Belgiat, Saksamaad, Ungarit, Hispaaniat, Rootsit ja Ühendkuningriiki ja viisime läbi äh, kuus spetsiaalset analüüsi, mõned olid kulude-tulude analüüsid ja Kärev räägib nendest üksikasjalikumalt. aga vaatasime siis Saksamaa kvootide süsteemi ja põhimõtteliselt neid muutusi, mis kvoot, kvootide süsteemis aastast kaks tuhat on toimunud, vaatasime diskrimineerimisseadusi Ühendkuningriigis, kaitstud töökeskusi Ungaris, siis eh, ESF-i rahu, Sotsiaalfondi rahustatud programm eh, Leedus töö leidmine, eh, siis üritasime läheneda asjale ka teise nurga alt, vaatasime siis äh, kaitstud tööd äh, USA-s ning äh, uurisime ka neid sellist individuaalset tööleidmise teenust, mida mõnedes riikides katsestati. aga kui jutuks tulevad juba majanduslikud aspektid, siis annaksin sõna Kärefile. aitäh, Quentin nagu Quentin ütles, need meetodid, mida me kasutasime, olid tulude-kulude analüüs ja tahan kõigepealt selgitada, mida me üritasime siis saavutada Äh, nagu selle analüüsi nimi ütleb, tulude-kulude analüüs, äh, on vaadata teatud meetmeid ja vaadata, äh, millised on kulud nende meetmete ellurakendamisega ja võrrelda neid siis nende meetmete tõhususega, kuidas need meetmed on aidanud saavutada seatud eesmärke. kulude-tulude analüüsi eesmärk on neid kulusid ja tulusid ühtses formaadis võrrelda ja tihtipeale võrreldame siis rahas neid asju ja äh, näitame, kas mõned algatused siis äh, tõesti on tasunud ära selle raha, mis sinna on pandud või mitte. Äh, tihtipeale teatud sekkumised või seatud tulemused ei ole kvantifitseeritavad ja üritasime siin ka sellistele tulemusele tähelepanu juhtida, kui need meie arvates on olulised, aga me ei saa neid konkreetselt rahas mõõta ja veel üks äh, asi äh, kulude-tulude analüüsi juures on vaatenurk, nagu te näete sellest raportist, me oleme üritanud asjale läheneda mitmest vaatevinklist, näiteks äh, individu-, indiviidi vaatevinklist, oleme vaadanud ka riiklike, riigivalitsuste vaatevinklist kas näiteks on kasvanud tööhõive, kas laekumine riigikassasse on kasvanud ja me võime ka vaadata asjale laiemast ühiskondlikust kontekstist Äh, loomulikult äh, on äh, neid andmeid, mis selliste analüüsidega saadakse, suhteliselt raske kvantifitseerida, aga üritasime seda siiski teha. ja me üritasime vaadata ka, kui kerge on põhjust ja tagajärge omavahel kokku viia. ning nagu te näete Äh, selles raportis on äh, terve äh, rida selliseid kohti, kus me pidime muutma oma metodoloogiat ja kasutama erinevaid meetodeid selleks, et selgitada ja nüüd Quentin jätkab jällegi. kõige suurem väljakutse on tegelikult see, kuidas suurendada puuetega inimeste töömäära see on oluliselt äh, peaaegu kaks korda madalam kui tööhõivemäär äh, kogu elanikkonnas. me vaatasime kõigepealt, äh, milline on puudega inimese definitsioon, mida erinevates liikmesriikides kasutatakse. on meditsiiniline definitsioon, on sotsiaalne definitsioon ja meditsiiniline definitsioon rõhutab siis just nimelt inimest, ütleb, et tegemist on inimesega, kes teatud asju teha ei saa ja äh, sotsiaalne definitsioon rõhub rohkem keskkonnale ja, ja ühiskonnale ja ütlevad, et inimeste äh, tegemisvõimalusi takistab see ühiskond, milles nad elavad ja mitte nende enda füüsilised võimed. ja äh, need erinevad definitsioonid on tõesti huvitavad ja puuetega, puuete probleemiga tegelemine on tõesti väga erinev, sellepärast et ka puuete liigid on ju väga erinevad, on vaimsed puuded, füüsilised puuded ning eh, kui me vaatasime neid puuete definitsioone, siis selgus, et eh, liikmesriikides samad sõnad tingimata ei tähendanud samu asju ja definitsioonid polnud kuigi selged eh, ning väga raske oli kindlaks teha erinevate liikmesriikide puhul, millest me siis tegelikult üldse räägime. aga me siiski saime hakkama Äh, kõigepealt me vaatasime siis neid kaitstud äh, töökeskusi, äh, nagu öeldud, väga selget definitsiooni liikmesriigis nende kohta ei ole üldine definitsioon oli siis, et need on sellised kohad, kus võetakse tööle puuetega inimesi, kas siis koos teiste inimestega või siis puuetega inimesed töötavad ühiselt ja nad on kaitstud siis teiste töötajate eest üks probleem, mis meil tekkis, ähm, oli see, et äh, me üritasime siin mingit skeemi luua, aga need, äh, nendel kaitstud töökohtadel on tihtipeale erinevad eesmärgid. näib, et mõnedes liikmesriikides on äh, nende töö, selliste töökeskuste eesmärk tõesti aidata puuetega inimestel tööturule mõelda, mõnes paikades nähakse neid justkui hoolduse alternatiive ja on ka liikmesriike, kus selline üleminek äh, töömaailmas tund-, tundus olevat olulisem. niisiis me üritasime näidata, et äh, kuigi äh, meil on siin erinevad kategooriad nende kaitstud töökeskuste kohta ja on sellised traditsioonilised töökeskused ja sellised üleminekukeskused, mis aitavad inimestel pääseda avatud tööturule me viisime läbi kulude-tulude analüüsi äh, ja jällegi äh, kõigi nende piirangutega, mida Kärev just selgitas, äh, me üritasime asjale läheneda raha vaatevinklis ja, ja me nägime näiteks, et nende Ungari töökeskuste puhul, mida me uurisime, ei näinud see asi, ei olnud see asi üldsegi tulus. see raha äh, äh, mida valitsus eralda, eraldas, äh, äh, oli madalam, ühe investeeritud euro kohta oli tulu kakskümmend senti. aga küsimus peaks äh, olema see, et me peame arvestama sellega, et, et lisaks nii-öelda materiaalsetele tagajärgedele on ka mittemateriaalsed tagajärjed ja alternatiiviks äh, oleks ju see, et kui need inimesed ei töötaks, siis nad oleks hoolekandeasutustes, see tähendaks jällegi suuri kulutusi nendele inimestele, eh, nende pereliikmetele, nendele, kes nende eest hoolitsevad ja nõnda edasi ning eh, siis on olemas sellised töökeskused, kus pearõhk on sellele, et inimestel õnnestuks tõesti tegelikult päris tööturule minna Äh, tegelikult neid inimesi, kes seda teha suudavad, on tõesti väga vähe, ma mainisin siin kolme protsenti. Äh, teie komisjon äh, kasutas seda arvu möödunud aastal ja ma arvan, et ka teised organisatsioonid on kasutatud sama protsenti, tuginedes kahe tuhande üheksanda aasta uuringule aga äh, isegi kui need puuetega inimesed jõuavad siis avatud tööturule, siis tihtipeale see töö, mida nad saavad, on lühiajaline ja Rootsis on äh, tõesti väga huvitavaid näiteid ja ma vabandan, kui ma nime valesti hääldan. Äh, Samuel on vist see ettevõte, mis loob kaitstud töökeskusi, aga toetab siis ka neid inimesi, kui nad on juba läinud päris tööturule ja annab neile hiljem võimaluse ka siis sinna kaitstud töökeskusesse tagasi pöörduda Äh, järgmisena vaatasime siis seda mõistlikku majutust. Äh, see äh, on võib-olla kõige paremini defineeritud valdkond. see, mida selleks mõistlikuks elukeskkonnaks või majutuseks nimetada, see peab olema vajalik ja kohane, see peab arvestama isiku eripäradega ja tööandjale ei tohi ebaproportsionaalset koormust panna. näiteks kas või kalderamp on osaks sellest mõistlikust majutusest. aga see võib olla ka näiteks sotsiaalne toetus, see on eriti oluline näiteks vaimse tervise probleemidega inimeste jaoks Äh, neil on oluline, et tööl neid keegi toetaks ning äh, nagu ma juba varem ütlesin, äh, me siis sidusime selle kõige universaalse disainiga ja loodetavasti need pildid siin illustreerivad seda hästi ja universaalse disaini puhul tuginesime jällegi puuete sotsiaalsele definitsioonile kui me hakkame enda ümber looma sellist keskkonda, mis arvestab inimeste erinevate vajadustega, Äh, siis äh, vähendame ka neid kohastumusi, mida töökohas tuleb teha. siin on äh, tüüpiline näide siis trepist, kuhu on siis lisatud see kaldtee ratastooli jaoks. ja see universaalne disain, see mõiste on üsna huvitav, seda esmakordselt kasutati vist avalike hangete direktiivis ja ähm, me oleme nüüd tegelenud siis selle mõistega erinevates kontekstides ja eriti arvutikasutuse valdkonnas. jällegi see mõistlik mm, majutus, me vaatasime, mida on selles vallas üldse varem tehtud. väga vähe on uuri-, uuritud sellist majutust puuetega inimeste jaoks ja üks asi, millele tihtipeale viidatakse, on ük-, üks nelikümmend kaheksa suhe siis kulude-tulude osas. aga äh, see metoodika, millele see tugineb, on üsna ebakindel ja nüüd räägitakse rohkem üks kaheksateistkümne suhtest Äh, nii et, et äh, ma arvan, et kõik need erinevad arvud näitavad, kui raske on siin äh, konkreetseid arve saada ja ma arvan, et viimati on ka Hollandis vastavaid uuringuid läbi viidud ja lõpetuseks vaatasime ka alternatiivseid tööturuteenuseid. tegemist on äärmiselt laia valdkonnaga, mis keskenduvad siis sellele neljale peamisele asjale, mida ma siin mainisin, kõigepealt aktiivne tööturupoliitika Äh, tähendab sellist äh, positiivset äh, tegutsemist, võib-olla koolitus, nõustamine nendele inimestele, kes siis tööd alustavad. seal ma mainisin seda töökoha suht-, suunas liikumise programmi, mida Leedus rakendati ja mida ma mainisin. see projekt siis koolitas tervet rida inimesi, näiteks Äh, viipekeelt kõnelema kurte inimesi, siis äh, äh, neid õpetati kõnelema viite, viipekeelt, et nad suudaksid leida tööd ja üks äh, väga huvitav aspekt äh, selle projekti juures on, et kuigi ta kul-, koos, äh, kulges kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kaksteist, inimesed, kes selles valdkonnas tegutsesid, on seda tööd jätkanud, nii et, et selle projekti mõju on palju pikaajalisem ja me leidsime tõesti, et sel ajal, kui see projekt käis, ta oli tulus ja kui vaadata selle projekti pikemaajaliselt mõju, siis näib, et ta osutub veelgi tulusamaks nüüd äh, passiivne tööturupoliitika. me leidsime, et selline poliitika on natukene vastuolulisem äh, näiteks äh, meetmed kompenseerimaks saamata jäänud sissetulu, sissetulekud nagu palga, palgatoetused, teatud toetused tööandjatele, et nad hoiaksid, et nad annaksid tööd puuetega inimestele ja siin on Äh, probleemiks see, et äh, puuetega inimesed tunnevad, et äh, neid, need justkui häbimärgistatakse, kui neid selliste meetmete läbi tööle võetakse. uuringud näitavad, et puuetega, et kui puuetega inimesi võeti tööle tänu nendele poliitikatele, siis neile tundub, et see on just põhjus, miks nad tööle võeti, mitte selle, nende isikuomaduste või võime pärast tööd teha Äh, ma äh, räägin sellest natukene hiljem, sest et me viisime selles vallas läbi ka kulude ja tulude analüüsi, aga üldiselt nendel meetmetel ongi siiski positiivne mõju, tegemist on väga laiapõhjaliste poliitikatega, mis ei ole suunatud ainult tööhõivele, neil on üldisem mõju ja Ühendkuningriigis näiteks diskrimineerimine äh, puude alusel seadus on selles kontekstis oluline ja mina ei ole küll majandusteadlane, aga ma kasutasin majandusliku analüüsi meetodeid ja näib, et sellest ajast saadik, kui Ühendkuningriigis see seadus vastu võetakse, on ligemale sada kaheksakümmend tuhat inimest, puuetega inimest saanud tööd ning see ei ole mõjutanud mitte üksnes nende inimeste elu, kui vaadata asjale puht majanduslikust aspektist, siis see tähendab näiteks, et ka kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal on kolmesaja kuuekümne ühe miljoni naela võrra kogu äh, tulu kasvanud ja see tähendab siis kaheksakümmend neli miljon äh, täie, naela täiendavat äh, tulu siis riigikassasse. ja viimane asi, mida me vaatasime, olid siis konkreetsed meetmed ja siin ma pean silmas kvoote. kvoodid on kehtestatud vist kahekümne ühes liikmesriigis, aga meie siis äh, Äh, vaatasime põhiliselt Saksamaad, äh, sellepärast et Saksamaa kohta olid andmed olemas. Äh, huvitav oli see, et Saksamaa kvootide süsteem muutis, muutus kahe tuhandendal aastal ja ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma, aga need kvoodid äh, muutsid ka karistuste struktuuri ning äh, näib, et äh, Äh, selle karistuste struktuuri muutusel oli suurem äh, mõju kui kvootide muutusel, kvootide vähendamisel ja äh, praegu on need meetmed, kui tööandja kvooti ei täida, millega teda karistatakse, üsna kulukad. ja see tähendab et, et kaks koma kaks kuni kolm koma viis protsenti suurenes puuetega inimeste võime tööd saada üldiselt ähm, mõned nendest asjadest, ähm, mis me avastasime ja millele tahaksime tähelepanu juhtida, on see, et ähm, jah, äh, Gareth, minu kolleeg, on majandusteadlane ja mina, äh, mina olen rohkem äh, uurija, aga võrreldavate definitsioonide puudumine muudab väga raskeks Äh, võrrelda seda, mis liikmesriikides toimub. samuti leidsime me, et äh, tuleks äh, täiendavaid uuringuid läbi viia, aga ma arvan, et meil on vaja akadeemilisi uuringuid nende investeeringute tasuvuse kohta Äh, nende individuaalsete tööleidmisteenuste kohta on läbi viidud väga huvitav uuring, äh, tegemist on siis teenusega, mis on mõeldud vaimse puudega inimestele. see äh, süsteem loodi USA-s ja seda on katsetatud ka teistes riikides, aga Euroopa Liidus viidi läbi siis eksperiment kuues erinevas linnas ja igas linnas oli siis ka kontrollgrupp ja Äh, see katse tõestas väga oluline, kui olulised need individuaalsed äh, tööleidmisteenused on. ning äh, me leidsime ka, et sotsiaalne lähenemine puuetega inimese, inimeste probleemidele on väga oluline. niimoodi Äh, niimoodi äh, on parem, me saame aidata puuetega inimesi juba näiteks ühiskondlike hoonete disainimise, projekteerimise faasis ja ei pea neid enam hakkama hiljem kohandama. ja väga tihti, näiteks mis puudutab majandust, majutust, siis tihtipeale riigid äh, saavad selliseid hooneid rahastada näiteks rahast, mis on tulnud trahvidest, mida on maksnud ettevõtted, kes kvoote näiteks ei täitnud näib, et äh, selline mm, jah, see ei ole ainus raha, mida äh, saaks kasutada, aga tõesti saaks hoolitseda, et see raha, mis on äh, laekunud tööseadustest mitte kinnipidamise eest, seda peaks kasutama just nimelt majutuse jaoks ja kaitstud töökeskuste jaoks ning Euroopa Sotsiaalfond on ähm, väga olulist rolli mänginud kõikide nende teemade puhul, mida ma mainisin niisiis, suur aitäh tähelepanu eest ja me oleme valmis vastama küsimustele. Eh, yes, well uh, you don't want to add something, Mr. Te ei soovi midagi lisada? siis äh, härra uh, Howard. aitäh, see on äh, suurepärane äh, uuring ja on väga huvitav laskuda neisse üksikasjadesse, kuidas me aitame puuetega inimestel saavutada võrdset staatust tööturul. me oleme üsna pikka aega sellega tegelenud ja kõik mõtlevad alati, kui me räägime mõistlikest ööbimisvõimalustest, siis me räägime äh, just majutusest, hoonetest Äh, ja et asi oleks selge, me räägime si et see on tegelikult mõeldud äh, seda, et äh, et äh, töötingimused oleks korraldatud sellised, et puuetega inimesi oleks võimalik äh, äh, Neil oleks lihtsam tööl oma ülesandeid täita see on lihtsalt selline lingvistiline küsimus, et tegelikult siin ei ole juttu majutusest ega ööbimisvõimalustest. nüüd äh, vana kaitsetöökeskuste mudel oli selline, et mõned äh, neist keskustest olid üsna head, teised mitte, on toimunud äh, tõeline nihe, et parandada olukorda kaitstud töökeskustes kasutada parimaid praktikaid äh, võib-olla ka alampalga ja töötingimuste parandamise suunas. kuid paljud puudega inimesed saavad seda toetust tegelikult ka sellises äh, avatud keskkonnas, mitte kaitstud töökeskuses, nii et äh, mind huvitaks ka see aspekt neis riikides, mida uurisite Äh, edasi, võttes aluseks puuetega inimeste õiguste konventsiooni, siis me oleme püüdnud edendada nende õiguste kaitset erinevates riikides ja huvitav oleks ka teada, kuidas siis poliitikakujundajad on kasutanud või kas nad on võtnud aluseks konventsioon, selle konventsiooni puuetega inimeste olukorra parandamisel. mul on ka küsimus äh, Äh, selle kohta, kuidas on kasinuspoliitika ja kärbemeetmed mõjutanud olukorda, on päris selge, et äh, puuetega inimesed on langenud majanduskriisi ohvriks, neil on väiksem tõenäosus äh, saada tööd, vähendatud on teenuseid neile, nii et me ei saa ka sellest mööda vaadata. minu oma riigis Äh, Ühendkuningriigis äh, on olukord selline, et puudega inimesel on kaks korda väiksem tõenäosus äh, saada tööle. ja töö juurdepääsukava, mis on siis valitsuse Ähm, valitsuse poolt välja arendatud, see tegelikult ei ole ka äh, olnud äh, tõhus, nii et need kärped olnud väga kahjulikud. kolmkümmend viis protsenti neist äh, toetustest on olnud suunatud just inimestele, kellel, kellel on puuded, nii et need kärped, mis on tehtud, on tegelikult hästi šokeerivad. palun, härra Lura, need kaks küsimust kuulame ära. head kolleegid, daamid ja härrad, ka mina sooviksin õnnitleda teid selle uuringu läbiviimise puhul ja suur tänu teile sellise kõikehõlmava lähenemise eest. Te olete tõesti võtnud väga mitmekülgse lähenemise, mis puudutab puudega inimeste toetamise kasulikkust tööturul. ma olen väga tänulik selle eest ja suur tänu ka tööhõivekomisjoni liikmetest, kes äh, tänu kelle algatusele see dokument koostati. mul on üks ettepanek. seda koosolekut tuleks näha kui kõige esimest võimalust rääkida selle dokumendi kavandist. dokument on üsna põhjalik, teema on keerukas ja hetkel on see dokument kättesaadav ainult inglise keeles. sellepärast ei ole mul võimalik seda põhjalikumalt analüüsida. ma arvan, et ähm, on ka teisi kolleege, kellel ei olnud võimalik seda teha ja märkuste esitamise tähtaeg homme hommikul, ma arvan, et see ei ole realistlik, meil ei ole piisavalt aega, et äh, oma kommentaare koostada. me peaksime siin järgima samasuguseid äh, standardeid, nagu me kasutame raportite puhul, ma arvan, et meil oleks vaja äh, üks kuu aega, et pidada nõu äh, oma ekspertidega. see on äärmiselt oluline, sest äh, dokumendi ametlik versioon seda kindlasti tsiteeritakse äh, mitte ainult meie parlamentaarses töös, vaid ka kindlasti paljud teadlased äh, saavad innustust sellest uuringust, samuti MTÜ-d ja seda arutatakse kindlasti ka liikmesriikide parlamentides. nii et võttes arvesse selle äh, dokumendi olulisust ja võimalikku mõju, on äärmiselt oluline, et selles sisalduv info peegeldaks tegelikkust ja oleks asjakohane. me peame tagama, et see dokument oleks kasulik vahend, mis hõlbustaks meie tööd. jah, selles on mul üks üldine kahtlus. mulle tundub, et dokument praegusel kujul ei võta arvesse neid saavutusi ja seda tööd, mille Ehm, ehm, mille taga seisab äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal WHO ja ehm, Maailmapanga koostatud äh, ülevaatest, mis puudutab puudega inimeste olukorda. sellele äh, raportile või selle aruandele ei ole viidatud siin dokumendis ja ma ei ole kindel, millele täpselt tuginevad need eksperdid või kes nad on, kellele on siin viidatud, me ei tea, millised on nende saavutused, milliseid eh, töid nad on avaldanud. ma olen kindel, et te olete kasutanud head eh, metodoloogiat, eh, olete aluseks võtnud teatud kriteeriumid, olete võtnud valimisse teatud hulga liikmesriike, mul on väga kahju, et Poolat ei ole siin analüüsitud. jah, ma ei ole näinud ka Poola ekspertide äh, kommentaare. kokkuvõttes ütleksin veel, veel kord, et see dokument on äärmiselt väärtuslik. see koondab kõige olulisemad aspektid, mida tuleb otsuste langetamisel arvesse võtta, investeeringute, investeeringute mõju, see on väga oluline, sest see aitab meil näha, mis tegelikkuses toimub ja see aitab meil võtta õigeid otsuseid ja kujundada õige arvamus ja sellepärast on mul üks palve, jätkame endale veidi aega, et seda, selle dokumendi kavand läbi lugeda põhjalikult ja võtame endale ka aega, et esitada kommentaare selle kohta. ja mainiksin ka seda, mida härra Adam Koša sellest arvab, ta ei võta täna sõna, aga ma räägin ka tema nimel, kui ütlen, et meil oleks vaja pikemat äh, tähtaega kommentaaride esitamiseks. aitäh! tänan nende märkustest, mis puudutab äh, dokumendi keelt ja ka tähtaegu kommentaaride esitamiseks poliitikaosakond sellega tegeleb. see dokument on kahesaja kolmekümne kahe lehekülje pikkune aga me peame sellega väga hoolikalt tegelema, selle teemaga, nii et ma olen kindel, et äh, poliitikaosakond leiab äh, lahenduse. et äh, kõigil soovijatel oleks võimalus süveneda sellesse dokumenti. et ka neil, kellel on omapoolseid ettepanekuid, oleks võimalik need esitada nii et poliitikaosakond tegeleb sellega. et see oleks minu esialgne lühike vastus teie küsimustele. härra Plura. Rootsis on meil rokkmuusik samanimeline. olles seda öelnud, annaksin nüüd teile sõna vastuseks suur tänu. vastaksin ka mõnedele teistele küsimustele, mis esitasite. kõigepealt, mis puudutab kaitstud töökeskusi ja seda, milline on nende kasulikkus probleem kaitstud töökeskustega, nagu ka siin mainiti, on see, et ühelt poolt on küsimus selles, mis on kaitstud töökeskuse eesmärk ja teiseks on kahjuks ka probleeme tingimustega, mis neis keskustes valitsevad. mõnedes liikmesriikides nähakse inimesi, kes neis keskustes töötavad töötajatena, neid kaitseb vastav seadusandlus, aga mitte kõigis liikmesriikides pole see nii. see on üks probleemide kiht, mille leidsime, neid kihte on palju ja kui neisse kõigisse äh, süveneda, siis oleks võimalik veel kümme sama pikka aruannet kirjutada. mainisite puuet, puudega inimeste õiguste konventsiooni meil on kolmekümne viiendal leheküljel siin aruandes ka tabel, mis näitab olukorda, millised liikmesriigid on allkirjastanud konventsiooni, millised on ratifitseerinud, millised mitte, aga probleem on alati praktikas, kuidas tegelikult seadustandlust ellu rakendatakse. üks kiire vastus Äh, seostub teemaga, millest käes kohe pikemalt äh, räägib, äh, nimelt majanduslikud küsimused ja majanduskriis. Need meetmed, mille, millest räägime, nad on tugevalt kannatanud majanduskriisi all. Euroopa Sotsiaalfond on olnud äärmiselt suureks abiks, et see, täita seda lünka, mis on tekkinud, sest liikmesriigid ei ole finantskriisi tõttu suutnud äh, vahendeid äh, piisavalt investeerida. Äh, seda käsitleme ka peatükis Euroopa Sotsiaalfondi kohta, aga ma annaksin praegu sõna vahepeal Kärsile, kes seda teemat käsitleb. aitäh! ma käsitleksin kärpemeetmete mõju. kõigepealt siin on viidatud Ühendkuningriigile see kus on läbi viidud äh, ka majandusanalüüs, äh, mis äh, puudutab puuetega inimeste vastast diskrimineerimist käsitlevat õigusakti. aga üldisem küsimus, kuidas makromajanduslikud meetmed mõjutavad tööturgu, see on käivitanud väga suure arutelu ja ja mitmeid analüüse. minu arvamus on et igasugune tööhõive suurenemine puuetega inimeste hulgas äh, paratamatult äh, tekib neis teatud spetsiifilistes sektorites ja selliste ettevõtete juures, keda mõjutavad äh, majanduslikud arengud. kirjandus viitab sellele, et tõenäoliselt on mõju neile ettevõtetele ja neil töötajatele suurem, majanduskriisi mõju. Äh, aitäh, ma nüüd ka kommenteeriks, ma ei saa muidugi kommenteerida kõike seda tähtaegade ja keele küsimust, aga ähm, teie mainisite Poolat, paraku kuna me uurisime ainult kuut liikmesriiki ja muidugi oleks olnud väga huvitav ka ülejäänud kahtekümmet kuud liikmesriiki uurida. tõi välja lihtsalt äh, huvitavamad aspektid, paremad praktikad, äh, mitte ei teinud äh, põhjalikumat ülevaadet olukorrast kõigis liikmesriikides. kuid ka Poolast on meil huvitavaid näiteid ja kui vaadata läbi selle dokumendi, siis näete, et me oleme seal mõnel juhul viidanud ka Poolale teine küsimus on äh, siis äh, kirjandus, mida me äh, tsiteerime, mainisid Maailmapanga ja WHO dokumente. meie tahtsime ehitada üles oma aruande majandusanalüüsile ja nende liikmesriikide analüüsile, mida me käsitlesime oleks meil olnud rohkem ressursse, oleks me hea meelega veelgi eh, pikemaks eh, kirjutanud selle raporti ja analüüsinud kõiki neid aspekte, aga paraku me leidsime, et see jäi veidikene selle konkreetse uuringu mm, ehm, ulatusest välja. aga ma olen üldiselt teiega täiesti nõus, aitäh! aitäh ja nüüd võiksime ära kuulata ülejäänud küsimused, loodetavasti jääb meil aega ka vastusteks proua McIntyre, palun. suur tänu. suur tänu teie ettekande eest. kõigepealt soovin öelda, et minu kolleeg fraktsioonist kes on tegelikult vastutav selle küsimuse eest, kahjuks ei saa äh, siin olla, see on proua Stevens, kes äh, esitas sama küsimuse, mille esitas härra Plura ennist, et äh, kas oleks võimalik äh, ka teistes keeltes äh, see aruanne äh, välja anda, minul isiklikult probleeme ei ole sellega, et see on ainult inglise keeles, aga teistel võib-olla küll äh, lisaks paluti mul äh, edasi, edastada küsimus, et siin aruandes on tsiteeritud kolme ähm, eksperti, kas on mingisugune põhjus, miks just nemad, te vist mainisite kuut eksperti, aga te mainite main-, või tsiteerisite ainult Ungari, Saksamaa ja Belgia eksperte. et tema küsimus on, miks nii? edasi on tal küsimus, kas on põhjus, miks WHO ja Maailmapanga kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ähm, avaldatud ähm, äh, puudega inimeste olukorra analüüsi ei ole siin tsiteeritud eriti peatükis, mis puudutab äh, puudega seonduvaid kulusid ja, ja lisaks on siin võib-olla liiga vähe viiteid äh, ÜRO ähm, inimõiguste kaitse äh, esindaja äh, tööle ja äh, dokumentidele. aga nüüd esitaksin küsimuse ka omalt poolt. ma olen pärit Ühendkuningriigist ja härra Howard, kes on samuti pärit Ühendkuningriigist, juba omalt poolt kommenteeris, aga mina leian, et meil on mõningaid suurepäraseid näiteid, mul oleks hea meel olnud, kui neid oleks siin ka mainitud, jah, ma tean, et mainiti siin ühte konkreetset kaitsetöökeskust, aga mina olen teinud koostööd sellise organisatsiooniga nagu Royal British Legion Industries ja seal on minu meelest suurepärane mudel, nad äh, pakuvad võimalust äh, sõjaveteranidel leida tööd ettevõtetes, äh, ka teist, ka inimestel, kellel on sotsiaalseid probleeme või kellel on puue. ja võib öelda, et selline sotsiaalse ettevõtluse mudel põhimõtteliselt nad pakuvad tööd ka asjad töökeskustes. võib öelda, et äh, nad on olnud äärmiselt edukad. Äh, nii et mind huvitaks, kas te olete selle näitega kursis ja võib-olla saate kommenteerida. proua Malen. Grazie, president ehm,. Grazie anche ai. aitäh, proua juhataja, suur tänu ka uuringu autoritele suurepärase töö eest. ma tahaksin rõhutada üht. kuna olen ise ettevõtja, siis ettevõtja seisukohast ja saan öelda, et ma tunnen äh, hästi vegaide olukorda. tahan öelda, et Itaalias on olukord selline, et puudega inimestega integreerimist nähakse kui probleemi või kui lisakoormat. me näeme tihti ka, et kogu äh, see koorem jäetakse ettevõtjate õlule. me oleme küll teinud äh, mitmeid edusamme ka, mis puudutab õigusraamistikku, aga ma arvan, et üldine suhtumine ei ole muutunud, ühiskond ei ole muutunud ka sellega tuleb tööd teha, seda on võimalik ka andmetega tõendada, nagu te ka ise näitasite. hoolimata erinevatest äh, poliitikatest on olukord selline, et puudega inimeste hulgas on äh, töötus kaks korda suurem kui puueteta inimestel ja Itaalias on olukord eriti keerukas. jah, lisaksin ka midagi teie uuringule äh, Äh, mis puudutab Itaaliat, äh, meil on kümneid tuhandeid inimesi, kes on tööturuametis registreeritud töötuna ja neliteist tuhat töökohta on neile leitud, aga on ka kümneid tuhandeid, kes ei leia tööd, nii et seal on tohutu lõhe ja kõik liikmesriigid peavad tegema ju pingutusi, et meil ei oleks mitte ainult seadused, vaid ka suhtumine muutuks ühiskonnas. ma arvan, et kui puudega inimeste kaasamist tööturule nähakse ainult koormana, siis see on muidugi vale, see võib tuua kaasa ka majanduslikku tulu ja lisaks sellele see parandab ju ka inimeste elujärge ja seda ei saa ainult äh, arvuliselt mõõta. ja oluline oleks ka leida ühtsed definitsioonid, et äh, arvandmeid võrrelda ja vaja on ka paradigma muutust. ühiskond peab suhtumist äh, muutma sest et äh, isegi puudega inimesed püüavad kohanduda ühiskonnaga, siis ühi-, ühiskond loobib neile kaiged kodaratesse. selle asemel peaks ühiskond ennast kohandama puuetega inimeste vajadustele. Itaalias on tööministeerium öelnud, et äh, järgmisel aastal ei rahastata fondist äh, puuetega inimestega töövõimaluste hõlbustamist, see on väga halb uudis, sest et äh, olukord oli juba praegu halb ja võite isegi ette kujutada, et kui halvaks see muutub, kui tulevikus enam ei toetada ettevõtetel puuetega inimeste töölevõtmist. proua Tyson on ka öelnud, et et vaja on muuta Euroopa strateegiat tööd, äh, mis puudutab äh, puuetega inimesi. ja oluline on siin jälgida, et liikmesriigid ei läheks siin hoopis vastupidises suunas, kui on meie soov. Äh, aitäh. see teema, mida siin tõstatati, on äärmiselt huvitav, aga on siiski väga palju asju, mis on šokeerivad, näiteks hüvitised äh, Äh, puuetega inimestele, neil on äh, jah, nendega kaasnevad äh, suured kulud ja on väga palju takistusi, miks need, kuna need inimesed ei saa täiel määral töötada, siis tuleb riigi poolt siiski teatud asjad komp-, kompenseerida ja kui me räägime investeeringute tasuvusest, siis seda tasuvust lihtsalt ei ole ja mis puudutab nüüd seda universaalset disaini, äh, siis äh, äh, me ei saa teha puuetega inimestest normaalset inimest ja vastupidi. samas ma arvan, et tõepoolest kõigil on õigus leida oma õige koht ühiskonnas Äh, on äh, välja pakutud erinevaid meetmeid, kõik need on huvitavad, äh, võrdsel määral kasutatavad ja teineteist täiendavad. meie tahaksime öelda, et see raport pakub meile võimalust jällegi edasi liikuda, et igas liikmesriigis luuakse sellised tööabikeskused, niimoodi neid vähemalt nimetatakse Prantsusmaal ja äh, või, mis äh, võimaldavad siis kaasata raske puudega inimesi, keda ei äh, saa siis lihtsalt tavaühiskonnas normaalsetel tingimustel tegutseda lasta. niisiis eelkõige nagu öeldi, on need inimesed tihtipeale ajutistel töökohtadel ning me peaksime võimaldama et need inimesed saavad palka, nad saavad äh, äh, äh, sotsiaalkaitse ja selleks tuleks kasutada ka Euroopa struktuura, struktuurifonde. aga mis puudutab nüüd sanktsioone ja kvoote, siis meie arvates alandab see puuetega inimeste väärikust ja moonutab tööturgu ning ei vasta üleüldse äh, sellele põhimõttele, et tööküsimustes on äh, riigid suveräänsed. loomulikult ma tänan selle uuringu eest äh, ja me loodame, et see, see uuring edastatakse meile peatselt ka kõigis teistes keeltes. aga ma tahaksin rõhutada, et need töökeskused, nagu teie neid nimetate, Äh, neid tuleks üldistada, äh, need ei tohi tuua, neid ei tohi tuua finantskriisi ohvriks, aitäh. Madam Steinruck. proua Steinruck. ja zunächst was, was nicht. kõigepealt midagi veidi midagi, mis ei puudu arutellu. Äh, talv on tulekul ja siin on äh, päris jahe, ma ei tea, kas me tulevikus peame siin äh, kasukaga istuma. aga see oli kõrvalmärkus. suur tänu teile selle analüüsi eest ja selle dokumendi eest, see on väga põhjalik ja jätab meile päris palju nii-öelda kodutööd ma olen nõus, et eesmärk on selleks see, et puuetega inimesed saaksid elada iseseisvat elu ja me ei räägi siin mitte ainult ehituslikest takistustest, vaid ka tõketest, mis, mis on neil tööturule sisenemisel. ma meenutaksin ka kõigile arutelus osalejatele, et sugugi mitte kõik inimesed ei ole sünnist saadik äh, puudega, vaid äh, see võib igaühega meist juhtuda elu jooksul. nii et äh, puuded võivad olla ka äärmiselt erisugused. ma küsiksin, kas ma sain teist õigesti aru, et Euroopas oleks vaja leida ühtsed definitsioonid selleks, et meil saaksime luua võrrelda või me saaksime võrrelda erinevaid andmeid, me saaksime luua ühised äh, lähenemised äh, ja standardid ka selles osas, äh, mida puue tähendab. nüüd kvoodide süsteem, mina olen pärit Saksamaalt, ma tunnen kvoodide süsteemi hästi ja kui ma teist õigesti aru sain, siis see on suureks abiks integratsioonil, nii integratsioonil tööturule kui integratsioonil ühiskonda. ja et kui finantsvahendeid sihipäraselt kasutada, mis puudutab kvoote ja karistusi, siis see aitab samuti kaasa integratsioonile ühiskonda ja tööturule, nii et eh, see on, kui ma õigesti aru sain, teie meelest ka üks parimate praktikate või parimate tavade näide ja ähm, selliseid kvoote võiks rakendada ka mujal Euroopas. barjäärivabaduse seadused on kindlasti väga oluliselt eh, ja komisjonil oli ju ka plaanis oma töökavas midagi selle kohta esitada, seda ei ole juhtunud, mina olen pärit Saksamaalt Rheinland Rheinland-Pfalzist ja meil on juba kahe tuhande kolmandast aastast seadus barjäärivabaduse kohta, mida on suudetud ka hästi rakendada. ja veel üks küsimus, mis võib-olla ei olnud teie ülesanne selle uuring, seda uuringut koostades, aga meil on ju Euroopa siseturg ja sellega seonduvad vabadused, kas te oskate öelda, kas eh, puue, puudega inimestel on takistatud ka nende vabaduste kasutamine, ma olin kahe nädala eest ehm, kohtusin kahe nädala eest erinevate puuetega inimestega ja ma olin eh, täiesti äh, hämmastunud ja nördinud, kui ma äh, kuulsin, et, et äh, abi, mida pakutakse või ähm, puuetega inimestele Saksamaal, meil on õigus Saksamaal, et, et äh, need tugiteenused ei saa nad kasutada välismaal, et kui nad lähevad kõigest kakskümmend kilomeetrit äh, lõuna poole üle piiri Prantsusmaale, siis nad ei saa enam neid teenuseid kasutada. nii et tahaksin küsitleda, kuidas on nende vabaduste kasutamine tagatud puuetega inimestele. lõpetuseks küsi-, küsiksin, et äh, kas olete ka uurinud seda, kas oleks võimalik äh, luua Euroopa ülene puude puude äh, tõend või, või äh, midagi sarnast, kas see oleks hea mõte, sest et olukord on erinevates liikmesriikides ju väga, väga erinev, mis puudutab puuetega inimeste õigusi tööturul. härra Fontulis, palun εξετάσαμε σύμφωνα με τη μελέτη... Palju tänu, proua esinaine. Kui vaadata investeeringute ähm, kulusid, tulusid teatud valdkondades, siis on väga huvitav vaadata ähm, uuringute tulemusi. Kui vaadata näiteks äh, neid äh, summasid, mis investeeritakse ühe töökoha kohta, siis ähm, see annab hea ülevaate eh, tulude kohta ka ühiskonnale, mitte ainult eh, nii-öelda majanduslikus mõttes ja, ja, ja see on selline meede, mida ei ole lihtne hinnata, sellele tuleb läheneda laiemalt sellele mõttele, kuidas puudega inimesi lõimida ühiskonda mul on kogemusi, isiklikke kogemusi eh, puudega inimeste kohta meie kodupiirkonnas. nii et eh, ma võin öelda, et sellele küsimusele tuleb läheneda väga läbimõeldult, ettevaatlikult. siin ei saa pakkuda toetust almusena, kõigil peab olema võimalus kasutada võimalusi, mida elu pakub ja äh, me peame asjale lähenema väga laia tõlgendusega. nii et ja, ja asja ei saa võtta puht majanduslikus mõttes. aitäh kõigile küsimuste eest, märkuste eest. tulles nüüd asja praktilise poole juurde, siis eh, meil, eh, me arutame asja poliitika osakonnaga. ilmselt peaksid seda küsimust arutama ka koordinaatorid. nüüd ähm, tõlkekulu erinevatesse keeltesse, kas meil on võimalus äh, finantseerida seda tõlget, seda me peame kaaluma ja need äh, küsimused, mida te esitasite ja millele te vastust ei saanud, nendele palume lühikest kirjalikku vastust äh, uuringu autoritelt. nii et äh, peagi tuleme nende küsimuste juurde uuesti tagasi. Ähm, saame kirjalikud vastused ja ka muul moel. ja ma olen täiesti kindel, et selle ametiaja jooksul äh, Ehm, see on üks teema, mille juurde me ikka ja jälle tagasi tuleme oma aruteludes. veel kord palju tänu esinejatele panuse eest. aitäh. aga nüüd liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on töösuhete uued vormid Ähm, siin me kuulame Eurofoundi ettekannet. saame ülevaate kõikidest üksikasjadest, mis puudutab äh, töösuhete uuest vormist nii kahekümne kaheksas Euroopa Liidu liikmesriigis kui ka Norras. ehk peagi kuuleme ülevaadet ja ma loodan, et meil jääb eh, hiljem eh, aega ka aruteluks eh, enne koosoleku lõppu. sõna saab proua Irene Mandel, kes on Eurofondi uurimisjuht. palun, sõna on teil. Thank you. aitäh, austatud parlamendisaadikud, palju tänu võimaluse eest tutvustada teile meie uurimisprojekti tulemusi, mis eh, keskendub töösuhete uutele vormidele. ilmselt te mäletate, et kaks nädalat tagasi meie direktor ehm, rääkis sellest, et Eurofondi eh, eesmärk on pakkuda uut eh, teavet ehm, tööhõive, sotsiaalpoliitika küsimustes ja loomulikult tööhõive küsimustele me keskendume ja seetõttu möödunud aastal käivitasime uuringu, mis puudutas töösuhete uusi vormi asja taustaks on see, et me olime saanud tõendamata tõendeid aruteludest selle kohta, et on olemas uusi töösuhteid, aga ehm, samas ei olnud selge, milline on see uus töösuhe, mis on toimumas Euroopa Liidu tööturgudel, millised on omapärad, iseloomujooned ja mil määral on meie tööturud erinevad, see oli siis meie uuringu eesmärgiks. ja püüame omalt poolt siis ka ettepanekuid teha. kõigepealt, mis on üldse töösuhte uus vorm? võib kujutada ette, et pilt Euroopas on väga äh, heterogeenne, arvestades äh, seda, et meil on erinevad seadused, erinev institutsiooniline ülesehitus, erinevad standardid sotsiaaldialoogiks, kollektiivlepinguteks, erinevad tööhõive vormid ja seetõttu me lähenemise, lähenesime asjale äh, riigi tasandilt, äh, pöördusime liikmesriikide ekspertide poole, et teada saada, mida uut on tekkinud äh, nende tööturul, mida varem ei ole tuntud. nimelt, kuidas töövõtjad, tööandjad kokkuleppele jõuavad et äh, varem oli selline traditsiooniline üks tööandja, äh, üks töövõtja, aga nüüd võib tekkida olukord, et üks tööandja ähm, värbab äh, töövõtjate rühmast või ka vastupidi. ja samas uurisime erinevaid töömustreid. traditsiooniliselt on traditsiooniline töö, selged tööajad, lepingud, vaatasime, kas siin on midagi muutunud ning tahtsime minna kaugemalegi ja analüüsisime ka FIE-de olukorda. samaks, et oma eh, ulatust piirata, pöörasime tähelepanu vaid uutele koostöövormidele FIE-de vahel, eriti vabakutseliste vahel ja väga väikeste ettevõtjate vahel. niisiis, mida uut me leidsime? võtsime eh, aluseks viimase kümne aasta arengud eh, aastast kaks tuhat neliteist, et kas on võetud vastu uusi seadusi, kas on tekkinud äh, nii-öelda uusi õiguslikke vorme. kõike seda silmas pidades äh, tuvastasime üheksa uut äh, töösuhte vormi. osa nendest puudutavad töövõtja tööandja suhteid siin nimekirja üleosas ja siis olid mõned, mis olid seotud erinevate töötavadega, töömustritega, töökorraldusega ning oli ka kattumisi kahe vahel ja kolmandaks siin nimekirja lõpuosas äh, need punktid puudutavad äh, FIE-sid ja nende koostöövorme. kuna täna on aeg piiratud, siis mul ei ole võimalus, äh, võimalik täna teile kõiki täpsemalt tutvustada ja seetõttu keskendun vaid osadele, just nendele, mis punasega on välja toodud. kõigepealt töövõtjate jagamine, eriti strateegiliste töövõtjate jagamine see on selline eh, töösuhte vorm, kus eh, mitte üks eh, tööandja ei võta tööle töövõtjad, vaid, vaid tehakse seda üheskoos eraldi üksusega, kellest saab tööandja ja see eraldi üksus saadab siis töötaja tööle osalevas ettevõttes. tegemist on natukene nii-öelda rendiagentuuri moodi süsteemiga. erinevus on see, et töötajad teavad täpselt ette, millises ettevõttes nad töötavad. Nad saavad töötada vaid liikmesettevõtetes, äh, siin on ka selline piirkondlik aspekt juures. nii et äh, tegemist ei pea äh, olema äriettevõttega, see võib olla ka avalik ettevõte, nad üheskoos vastutavad töötajate eest, nad ei, niisiis ei, ei rendi, rendiasutuses töötajad, vaid ühiselt vastutavad töövõtjate eest et ja, ja vastutada ka selle eest, et pakkuda neile tööd ja see e, õiguslik üksus, e, kes jagab töötajaid, e, see ei ole nii-öelda tulundusettevõtte eesmärk ei ole majanduslikku kasu sellest tegevusest saada, vaid pakkuda täistööajaga tööd töötajatele, kombineerides erinevate ettevõtete ressursivajadust töötajate järele kes vastasel korral täistööajaga tööd ei saaks ühele töötajale pakkuda. ja milline on selline eh, töösuhte vormi mõju? potentsiaal on väga positiivne, eraldas nii eh, töövõtjatele kui tööandjatele. kõigepealt tööandjad saavad juurdepääsu oskustöölistele, kui neil ei ole eh, täistööajaga tööd pakkuda ja töövõtjate jaoks loob see stabiilse töökeskkonna Ehm, olukorras, kus neil oleks võimalik leida ühes kohas täistööajaga tööd ja kes varem pidid eh, nii-öelda ehm, tuginema ebakindlale tööle. ja, ja sellest eh, võidavad nii tööandjad kui töövõtjad. ja mainisin, et eh, siin on ka veel selline piirkondlik aspekt mängus. see suurendab piirkonna kui sellise atraktiivsust, kuna tööhõive võimalused on stabiilsemad, oskustöölised ei las-, ei lahku piirkonnas, kuna nende oskused kasutatakse maksimaalselt ära. järgmine teema, äh, ajutine töö, siin käib jutt kahest erinevast tööst, siis äh, valdavast tööst ja, ja valvetööst. valdav töö on selline, et töövõtja regulaarselt või ebaregulaarselt saab tööd Eh, teatud kindlaks tööks, eh, näiteks mingi projekti kallas, eh, kallal tööd või, või on mingi hooajaline töö, nii-öelda valvelolek on juba alalisem töösuhe, aga tööandjal ei ole kohustust tööd pakkuda töövõtjale, vaid ta helistab talle, kui vaja on. nii-öelda see annab tööandjale väga suure paindlikkuse, samas töövõtja puhul äh, Ehm, enamikel juhtudel on ehm, olukord raskem, nad ei, ei saa oma elu ette planeerida, kuna kõik sõltub sellest, millal neile helistatakse ja tööd pakutakse. E, ja tihtipeale kutsutakse tööle väga lühikese etteteatamistähtajaga, näiteks hommikul helistatakse, kas saad tulla ja teha kaks tundi tööd, ehk tegemist on väga lühikese etteteatamisajaga ja ebastabiilse tööga samas nendel töötajatel on õigus öelda ära, kui neile tööd pakutakse. praktika näitab, et kui nad keelduvad liiga sageli tööst, kui neile helistatakse, siis see piirab nende võimalusi tulevikus üldse tööd saada. mis puudutab sotsiaalkaitset, teoorias paistab kõik ilus sest enamikel juhtudel eh, on töötajatel alalised lepingud olemas ehk neil on sotsiaalkaitse olemas. praktikas on siiski pilt suhteliselt killustatud. et kui inimesi eh, kutsutakse tööle vaid, eh, vaid väga vähe, siis nad ei saa sotsiaalkaitset ja tihtipeale sõltub see kaitse nendest tundidest või päevadest, kui palju on tööd tehtud ja nüüd, äh, mis iseloomustab ähm, tööandjaid, töövõtjaid, nagu juba mainitud, äh, see leiab aset äh, nendes sektorites, kus on vaja hooajatööd, kus töö hulk kõigub, kus on tööandjatel vaja nii-öelda suurt paindlikkust töötajate töölevõtmisel. töötajate puhul on tegemist pigem väheste oskuste töötajatega, tegemist on noortega, naistega ehk teatud ähm, segmenteerumist me siin tööturul näeme. tegemist on äh, nõudluse poolt juhitud äh, töösuhtevormiga. et aga samas äh, see puudutab tööandjaid, töövõtjad tihtipeale ei kasuta seda sellepärast, et nad tahavadki, et neil oleks rohkem vaba aega, vaid muud varianti ei ole. ja te, tulemustöö tingimustele, töökeskkonnale. pilt on jälle palju erinevam kui esimesel slaidil. siin on äh, palju rohkem potentsiaalselt negatiivseid mõjusid kui positiivseid äh, töövõtjatele just seetõttu, et äh, tegemist on ebakindla tööhõivevormiga. veel üks tööhõivevorm, ähm, mida tahan teile tutvustada, on IKT-põhine mobiilne töövõtt kus töötaja ei tööta äh, tööandja juures ega äh, kliendi juures. nii et äh, see on tegemist, tegemist on traditsioonilise nii-öelda kaugtööga, kus kasutatakse arvuteid või, või mobiiltelefoni. mis tähendab seda, et tegemist on jällegi väga paindliku töövormiga, aga vastupidiselt ajutisele tööle sõltub jälle töö nõudlusest aga eh, töötajad on eh, pigem mm, nii-öelda head spetsialistid, kes soovivad suuremat paindlikkust ja seetõttu pigem hindavad eh, võimalust töötada näiteks kodu, kodust, hindavad mobiilset tööd, kasutavad ära kaasaegsed IKT võimalused, arvutid, laptopid ja nii edasi, telefonid. mis puudutab töötingimusi siis äh, tulemused on nii-öelda segatulemused, siin on nii positiivseid aspekte kui negatiivseid aspekte. positiivne on see, et töötajatel on äh, suur paindlikkus teha tööd siis, kui neil, nad seda saavad, see annab neile suurema autonoomia, võimaluse organiseerida oma tööd, äh, tootlikkus võib see, selle tagajärjel paraneda. nii et, et võib-olla standardses töökeskkonnas ei tekiks nii suurt loovust või ähm, kui keegi nii-öelda hoiab pilku peal ja, ja, ja juhatab ja annab käskusid negatiivse poole pealt, võib välja tuua selle, et, et inimesel on pidevalt tunne, et ta peab olema kogu aeg kättesaadav, kakskümmend neli tundi ööpäevas. ehk see võib tekitada rohkem stressi ja, ja raskem on töö ja eraelu ühitada ja see võib kaasa tuua ka sotsiaalse isolatsiooni. inimesed töötavad lihtsalt äh, kodus ja ei suhtle inimestega. ja viimane töövorm on vautšeripõhine töö. siin enamikel juhtudel ei ole tegemist äh, töölepingupõhise suhtega tööandja ja töövõtja vahel, vaid pigem äh, antakse vautšer, mille kasutaja ostab ettenähtud allikast, näiteks kuskil, tavaliselt on tegemist äh, Äh, avaliku sektori ettevõttega, kes neid vautšereid äh, müüb ja inimene saab siis kasutada äh, töötajat, maksab selle vautšeri kaudu ja, ja tihtipeale on siis teatud sotsiaalkaitse töötajale pakutud, näiteks õnnetuste kaitse. selliste tööhõive vormi on kasutatud selleks, et saada üle musta töö tegemisest põllumajandussektoris ja, ja koristajate seas, koduabiliste seas nii et need olid need kaks sektorit, kus seda kõige rohkem kasutati. mõningates riikides on teatud piiranguid sätestatud kas töötajatele või siis sellele ulatusele, kus vautšerit saab kasutada lihtsalt selleks, et mitte välja tõrjuda e, teisi tööhõivevormi, vaid et, vaid teatud piirid siin seada. mõjud on siin jällegi e, nii positiivsed kui negatiivsed. positiivseks on see, et, et selline tööhõivevorm muutub seaduslikuks. E, eeliseks on sotsiaalkaitse lisandumine negatiivse aspektina võib välja tuua sotsiaalse isolatsiooni, eriti koduabiliste puhul, kuna tihtipeale ju koduabilised äh, teevad tööd siis, kui pere ei ole kodus ja, ja e, see vähendab inimese võimalusi suhelda teiste inimestega. nüüd äh, tulemuste juurde, järelduste juurde tutvustasin teile nelja näidet, aga aga siin oli teisigi töösuhte vorme, mida eeskätt iseloomustas paindlikkust, eh, seda siis tööandja, töövõtja jaoks või mõlema jaoks. oleme näinud, et mõningad tööhõivevormid eh, omavad päris head potentsiaali. Eh, tegemist on suhtevormiga, millest võidavad nii tööandjad kui töövõtjad, samas on teatud vorme, mis on murettekitavad, eriti selle ajutise töö puhul äh, võib-olla negatiivseid tagajärgi IKT mobiilse töö puhul, isolatsiooni võimalus või siin võib tekkida ka teatud probleeme tööturul. üldiselt rääkides need mõningad uued töösuhete vormid tegelikult omavad potentsiaali, et, et nad võivad muuta Euroopa tööturu struktuuri, eriti töökoha osas, et ei pea minema enam tööle. samas tööaja küsimuses eh, võib olukord muutuda mm, killustatumaks ja, ja et seda ei kontrollita, aga ei ole ka võimalik kontrollida. ja töömustrite osas võib asi minna nii kaugele, et ei saa enam rääkida töökohtadest, vaid tööülesannetest ja, ja seda nii ajutise kui, kui nii-öelda selle ühistöö puhul. ja mida poliitikud, otsuste langetajad võiksid siit järeldada, osad töösuhete vormid ähm, on nii uued ja nii vähe kasutusel, et kõigepealt tuleb vaadata, milline on nende mõju ja teisalt ei ole neil selliseid eripärasid, mis ei ole niivõrd seotud töösuhte vormiga, vaid tööliigiga pigem. teisalt eh, on võimalik teatud soovitusi välja töötada, eh, positiivsete mm, töösuhete vormide puhul eriti, millest võidavad nii tööandjad kui töövõtjad selle kohta me leidsime, et tööturul tegelikult need uued vormid ei ole, nende kohta puudub äh, teave, nendest ei teata väga palju, seetõttu meie soovitus, et äh, võiks teadlikkust suurendada, rohkem teavet äh, pakkuda erinevate võimaluste kohta, kuidas töösuhe üles ehitada niimoodi, et mõlemad pooled võidavad. ja kui on ähm, raha, siis võiks nii-öelda riigid edendada pigem neid vorme, kus positiivseid aspekte on rohkem ja teisalt äh, võib-olla võiks mingid raamistikud luua, need ei pea olema seadusraamistikud, vaid äh, kollektiivkokkulepped, käitumisjuhendid, vabatahtlikud kokkulepped, seismaks hea sellest, et äh, oleks ikkagi töötajate kaitseks turvavõrk olemas selleks, et kaitsta neid negatiivsete mõjude eest ja lõpetuseks, kuna tegemist on väga suure erinevusega erinevates liikmesriikides eri uute töösuhete vormide osas, siis me leiame, et nii riiklikul tasandil kui rahvusvaheliselt tuleks palju rohkem ähm, omavahel asja arutada, jagada omavahel parimaid näiteid, tavasid selleks, et olukord ähm, areneks edasi kõikides liikmesriikides positiivses suunas. see on minu poolt kõik, palju tänu tähelepanu eest ja olen hea meelega valmis vastama teie küsimustele. Thank you very much yes.. suur aitäh. jah, meil on mõni minut, kui keegi tahab küsimusi esitada äh, proua Mandlile, enne kui ta äh, läheb tagasi Iirimaale. Please, Jutta Steinruck jaa, vielen herzlichen <laughs> suur aitäh selle info eest, minu arvates on tõesti äh, väga oluline, et me muutuvad töömaailmaga, mida teie vaate, äh, uurite, et meie ka sellest teadlikud oleksime. Äh, me teame, millised muutused ja uuendused on positiivsed aga on ka sellised äh, töösuhtevormid, äh, mis, äh, millel tuleb silma peal hoida, me peame hoolitsema selle eest, et ettevõtete paindlikkusel oleksid ka mingid piirid. kui ma Äh, kui mõtlen näiteks nende nulltunnis, nulltunnistele töölepingutele, et inimene peab olema pidevalt valmis tööle minema, ilma et ta selle eest äh, palka saab, siis tekib küsimus, et kas me ei peaks sellega ka hakkama Euroopa tasandil tegelema äh, kas ähm, me ei peaks seadusi nii Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil äh, kontrollima, et kas selline töösuhte vorm on üleüldse sea-, seaduslik? Ähm, me äh, peame täpselt vaatama, milline, milline on see valmisolek pidevalt, äh, pidev valmisolek tööks ja kas sellel on ka mingid piirid Äh, ja võib-olla ma arvan, et meie liikmesriigid äh, ka äh, liikmesriikide tasandil peaksid siis vahetama nii-öelda infot nende uute töövormide suhtes, sellised null töötunniga lepingud on olemas Suurbritannias aga mulle on jäänud mulje, et nad äh, hakkavad jõudma ka teistesse riikidesse. ja siis on mul üks äh, küsimus, äh, mis puudutab nende tööandjate jaga, töövõtjate jagamist, kuidas see täpselt toimub kuidas toimub siis see suhtlus nende erinevate tööandjate ja, ja töövõtjate vahel Äh, see äh, või äh, kuidas saaks kõik sellest olukorrast veelgi rohkem kasu ja võib-olla räägiksite ka õig-, võib-olla saaksime siin veel õiguslikke tingimusi parandada. et saaks siis nende inimeste olukordi parandada nendes riikides, kus selline töösuhe on ja, ja, ja milli-, milliseid erinevusi on selles vallas, aitäh I will give the floor to Mr Bahtu and then uh, you can. jah, aitäh. ka mina tahaksin teid tänada tehtud töö eest ja selle selgituse eest. meie töö jaoks on see kõik väga kasulik. mul on kaks küsimust. Te analüüsisite nelja uut töösuhte vormi. kas teil on ka täiendavad Äh, infot konkreetsete sektorite kohta, ma mõtlen ehitussektorit, transpordisektorit ja nõnda edasi. Äh, te rääkisite siin erinevatest hooajalistest tegevustest, juba põllumajandusest näiteks, aga kas teil on veel täiendavat informatsiooni, äh, millised uued töösuhtevormid erinevates valdkondades tugevamalt esitatud on ja minu teine küsimus on tegelikult seotud sellega, mida ütles proua Steinruck meie poliitilise töö jaoks oleks äh, väga oluline, kui sa saaksite meile anda täiendavat informatsiooni äh, sellepärast, et me praegu äh, räägime just raamdirektiivist, töötervishoiu ja tööohutuse direktiivi direk,, raamdirektiivist ja meil oleks tõesti kasu, kui me saaksime täiendavat informatsiooni, mida saaksime siis nendes aruteludes kasutada, aitäh uh,. Uh... aitäh uh, nende küsimuste eest, uh, mis uh, puudutab institutsionaliseeritud infovahetust ja mõttevahetust, jah seda me oleme soovinud, soovitanud nii riigisiseselt, et näha, mis riigis toimub, mis toimub erinevates regioonides, erinevates sektorites, aga loomulikult peaks see toimuma ka riikide vahel Äh, nagu me ütlesime, mõnedes äh, riikides on tegemist äh, sellise riigi tasandil lähenemise ja näiteks töökoha jagamine, see oli üks asi, mille me selleks ja hollandlased, kui nad siin saalis oleksid, ütleksid, et see ei ole ju midagi uut. jah, mõnedes riikides tõesti mitte, aga mõnedes riikides, eriti uutes liikmesriikides on see üsna uus asi ja selles vallas tõesti oleks rohkem vaja Euroopa tasandil mõttevahetust kogemuste teemal, kuidas asju praktikas aetakse sest et siin uutes, uutes liikmesriikides on töökoha jagamine õiguslikult võimalikuks saanud ainult viimasel ajal ja äh, tihtipeale tekitab see suurt segadust nii tööandjatele kui ka töövõtjatele selleks, et see õiguslik äh, raamistik, selleks, et see kaitseks äh, töötajaid oli niivõrd keeruline, et sellest oli tõesti võimatu aru saada nii et, et äh, võib-olla peaks äh, kõigepealt vaatama, äh, kuidas teised riigid on reguleerimise kasutajasõbralikumaks muutnud, kuidas neil on leidnud, õnnestunud leida siis praktilisem lähenemine üksikutele asjadele. ei pea ju kõik jalgratast uuesti leiutama ning üheksa nende vormi, mõned nendest olid tõesti nii uued, et me pidime nende jaoks isegi nime välja mõtlema Äh, jah, äh, neid esines erinevates riikides, aga mingit standardterminit nende jaoks ei ole, nii et, et ma arvan, et siin oleks ka kõige parem alguses just nimelt Euroopa tasandil mõtteid vahetada äh, ja just eriti nende töövõtuvormide osas, kus me oleme juba mingi, märganud midagi negatiivset, nii et, et juba alguses võiksime siis need negatiivsed tagajärjed välistada. mis puudutab nüüd see töötajate jagamise eh, ellurakendamist, kuidas see toimib, kõigepealt eh, jutt käib siin praegu. Eh, me räägime siis erinevatest töötajate kategooriatest Austrias ja Prantsusmaal ning ka Soomes ja, ja Ungaris siis selliseid strateegilise tähtsusega töötajaid jagatakse ja eh, regionaalsel tasandil see toimub tavaliselt, enamasti on siis üks eh, eh, tegutseja, kas siis mingi institutsioon või mittetulundusühing või ettevõte, kes siis annab impulsi sellele kõigele regionaalsel tasandil, analüüsitakse, et kas oleks vaja konkreetseid töötajaid jagada ning eh, kui jõutakse tulemusele, et selline vajadus on olemas, eh, siis võetakse siis selle piirkonna ettevõtetega ühendust, kes eh, on valmis osalema äh, ja kui on leitud siis selline kriitiline mass nii ettevõtjaid kui äh, ka töötajaid, kes sellega huvitatud on, siis luuaksegi selline äh, nii-öelda firma, kes äh, võtab üle selle haldamise, nemad teevad palkamise ja nad on nagu siis traditsiooniline tööandja, nad teevad kõik administratiivsed asjad ära ja siis koordineerivad äh, teiste ettevõtetega siis äh, vastavalt sellele, mis äh, töötajad, mis ajahetkel keegi vajab. niimoodi see toimib. nii et, et töötajad töötavad siis nendes erinevates ettevõtetes rotatsiooni alusel ja see rotatsioon varieerub. Nad võivad vahetada näiteks et ettevõtet äh, ainult kaks korda aastas või sagedamini, see sõltub siis äh, tööli-, tööliigist, äh, kõik on väga keeruline tähendab, väga sõltub konkreetsest juhtumist ja koordineer-, see Äh, ettevõte siis, mis äh, kõike seda tegevust koordineerib, äh, tema roll on väga oluline, kõik osalevad ettevõtted peavad teda usaldama ja loomulikult peavad ka siis need osalevad ettevõtted olema paindlikud, et kui näiteks ei saa nõudlust kohe rahuldada, et siis keegi teine saab kohe appi tulla mis puudutab õiguslikku raamistikku ajutise töö ja vautšerite puhul, siis äh, on olemas erinevad äh, määrused äh, alalise töö puhul siis sellised katkendlikud lepingud ja, ja pidev valves olek, me näeme, et see on katkendlik töö on Belgias, Ungaris, Rumeenias, Slovakkias ja Sloveenias õiguslikult reguleeritud, aga kasutatakse siis erinevaid nimesid, erinevat lähenemist ning äh, mõnikord on äh, selline töö teatud sektoritega äh, piiratud ja mõnikord on siis ka reeglid selles osas, kui mitu tundi, kui mitu päeva üks või teine töötaja võib töötada või nii et, et need olid vaid mõning-, toon mõned näited, näiteks Belgias me leidsime ainult turismisektoris sellist töösuhet ja tegemist on kahepäevaste lepingutega et äh, tulla toime siis hooajalisusega ja tippnõudlusega ja piirang on see, et äh, iga äh, tööandja võib kasutada sellist ajutist tööd ainult sada päeva aastas ja iga töötaja võib aastas vaid viiskümmend päeva kas-, sellise, sellist ajutist tööd teha Neil on ka teatud äh, sotsiaalkindlustus, äh, mis tuleb äh, maksta, nii et, et sõltumata sellest, palju nad tegelikult palka saavad, seitse koma viis eurot tunni kohta tuleb siis maksta tervisekindlustuseks. ja täiesti erinev on lähenemine Sloveenias, kus tegemist on just nimelt katsega noori inimesi tööturule kaasata, see on mõeldud noortele viisteist kuni kakskümmend kuus aastat ja ka siin on teatud piirangud lähenemine on täiesti teistsugune, sellepärast äh, tööandja ja töövõtja ei puutu vahetult kokku, vaid teatud tööbürood vahendavad seda kõike. ja siis veel see nii-öelda valves olemine, nagu te ütlesite, see hakkab Ühendkuningriigis väga levima. Äh, selleks ei ole mingit väga kindlat õiguslikku alust, üldiselt on see võimalik äh, näiteks Hollandis või Itaalias ja osaliselt ka Iirimaal on olemas äh, konkreets-, on olemas konkreetsed reeglid nende valves olevat, olemiste kohta ja Ühendkuningriigis tekib probleem, et äh, tihti ei ole päris selgegi, mis on töövõtja staatus, kas ta on äh, töövõtja, kas ta on füüsilisest isikust ettevõtja ja, ja kas ta vahepeal on ka ja töötu, nii et, et olukord on tõesti väga keeruline. vautšerite puhul Äh, ka siin on süsteemid erinevad. Äh, siin räägiti sektorite äh, põllumajanduses, Leedus näiteks, aga enamasti just nimelt majapidamistööde sektoris Belgias, Prantsusmaal, Austrias ning reklaam- ja müügitöö jaoks, spordiürituste toetamiseks Kreekas ning Itaalias ei ole mingeid piiranguid, kus neid kasutatakse. ja kaks erinevat süsteemi jällegi ühelt poolt siis äh, kokkulepe sõlmitakse kohe tööandja, töövõtja vahel, aga Belgias ja Prantsusmaal on siis jällegi vahendajaorganisatsiooni, kes, äh, organisatsioonid, kes palkavad äh, töötaja, see võib olla ajutine tööleping, alaline tööleping, osalise ajaga töö, siin on jällegi paindlikkus ja siis see vahendav organisatsioon saadab töötaja Äh, siis äh, tema teenuste kasutajale, kes maksab vautšeriga ja vautšer edastatakse siis jällegi sellele organisatsioonile, nii et, et olukord siin on natuke keerulisem. Äh, sektoritest ma juba kõnelesin, kui rääkisin vautšeridel, mis puudutab nüüd ajutist tööd või juhutööd, siis see on turism, põllumajandus ja ehitussektor, aga ka kõigis teistes valdkondades, kus nõudlus kõigub ning äh, ja just eriti madalapalgalised töökohad, madalapalgalised sektorid on äh, need, kus sellist töövormi esineb. nüüd äh, Prantsusmaal kasutati kaheksakümnendatel aastatel seda kõigepealt põllumajanduses, mõnedes riikides on seda võimalik kasutada kõikides sektorites, mõnedes mitte, aga näib, et selline töösuhe toimib äh, kõige paremini, kui on äh, kombinatsioon erinevate sektorite vahel. ning äh, viimane asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, see IKT-põhine mobiilne töö, see tegelikult ei ole konkreetsete sektoritega piiratud, see on pigem seotud konkreetsete tööde või ülesannetega Äh, nii et, et peab olema tegemist sellise tööga, mida saab kuskilt mujalt teha, ei ole äh, vaja äh, kontoris istuda, kui keegi töötab näiteks juuksuri või müüjana, siis peab kohal olema sest et kliendid tulevad sinna ja kui ollakse restoranis kelner, siis ei saa niimoodi mobiilselt kaugelt tööd teha. nii et, et asi ei ole niivõrd sektorite põhine Äh, tavaliselt on tegemist jah juhtidega, kes äh, saavad teha tööd kaugelt, äh, teadmistepõhised töötajad, meil oli siin juhtum reklaamifirmast, kus reklaami loosungeid mõeldakse välja ükskõik kus, aga meil on ka selline väga traditsiooniline transpordiettevõte, kus inimene, kes otsustas, mis reis kuhu läheb, seda tegi ta ka mobiilselt siis aitäh, aitäh äh, kõigi nende huvitavate faktide eest. proua Morvai, lühike küsimus ja lühike vastus ja see on viimane tõesti. aitäh. Äh, mul on teoreetiline küsimus selle kohta, mida te siin ütlesid e. Äh, eesmärk Äh, on äh, võrreldes teiste õilsate eesmärkidega ka see, et inimene saaks oma tööst ära elada. Äh, selleks, et inimene saaks ennast ülal pidada, oma peret ülal pidada. näib, et sellised ebatraditsioonilised töösuhtevormid näiteks see, et inimene istub kodus ja ootab, et talle helistatakse ja loodab hea õnne peale. sellised äh, töösuhted ei ole ju äh, piisavad, et selle, sellest ära elada. ning äh, teiseks, kas neid uusi töösuhteid ei saa kuritarvitada näiteks uutes liikmesriikides? Äh, proua McIntyre rääkis, et äh, vanades liikmesriikides on äh, need sellised ebatüüpilised töösuhted ju väga head. ja võib juhtuda, et naised Äh, saavad äh, võib-olla paar nädalat sekretärina töötada, aga sellest nad ju ära ei ela. niisiis, äh, kas te ei näe mingit erinevust nende ebatüüpiliste lepingute puhul vanade ja uute liikmesriikide vahel? aitäh selle küsimuse eest mõlemad küsimused äh, tegelikult on sellised, millele on äh, väga raske vastata. Äh, sellepärast, et need üheksa töösuhte vormi, millele me tähelepanu juhtisime, need on nii heterogeensed, et ei saa neid kõiki kas maha laita või heaks kiita. mis puudutab sissetulekut, siis ütleksin, enamike selliste töösuhtevormide puhul ei ole see eriliseks probleemiks, sellepärast et sissetulekuvahed ei ole väga erinevad aga jah, näiteks mis puudutab ajutist tööd või nõndanimetatud crowd employment'i, siis sellisel puhul tõesti jah, äh, võib tekkida selline oht, ähm, et äh, me lihtsalt äh, hakkame inimestele mingeid ülesandeid andma ja inimestel on tõesti väga raske sellest ennast, sellest ära elada. aga Äh, näiteks selliste nii-öelda on-call lepingute puhul äh, võib tõesti juhtuda, et inimest äh, kutsutakse tööle väga harva ja mõnikord on isegi selline reegel, et inimene ei tohi võtta vastu vahepeal mingit muud tööpakkumist ja töötajana ollakse siis tõesti väga kehvas seisus, sest niimoodi ei ole võimalik ära elada ja sama puudutab siis ka crowd employment'it Äh, siis äh, meie statistika on suhteliselt killustatud, mille, kui palju töötajad teenivad ja mõnikord äh, teenitakse ainult mõni sent konkreetse ülesande eest, nii et, et kui tõesti selliseid lepinguid ei õnnestu väga palju saada, siis ka siin on suur oht, et inimene ei suuda ennast ära elatada. ja jällegi nende lepingute kuritarvitamise oht Need töösuhtevormid, mis annavad paindlikkusele, paindlikkuse ainult tööandjale, on tõesti ohtlikud ja mina end-, ütlesin, et minu arvates peaks olema siin mingi turvavõrd, igas peaks olema kollektiivlepingud, seaduslikud sätted, tuleks neid rangemini kontrollida ja sekkuda, jah, selles vallas tuleks midagi teha meie tegelikult, eh, mis puudutab uusi ja vanu liikmesriike, mingeid erinevusi ei leidnud, nii et, et ma oletan, et potentsiaal on igal pool sama. Eh, eh, kui on vajadus, vajadused ja kui turvavõrke ei ole, siis on alati oht olemas, et midagi kuritarvitatakse, aitäh. aitäh. aitäh, proua Mandel, see oli tõesti väga huvitav ning me arutasime täna siis paindlikkuse häid ja halbu külgi. me ei ole küll seda huvitavat valdkonda täielikult ammendanud, aga tahaksin komisjoni liikmetele meelde tuletada, et Eurofound, kus teie töötate, proua Mandl, on meie agentu, meie amet. tegemist on tööhõiveametiga ning meie komisjon omab alati võimalust teiega ühendust võtta, esitada teile küsimusi või paluda, et te edastaksite meile rohkem fakte ja uusi aruandeid. selline mõttevahetus on väga kasulik ja ka teie kinnitasite seda, suur aitäh! ning äh, suur aitäh ka kõikidele saadikutele, järgmine komisjoni kohtumine on esimesel ja teisel detsembril. aitäh!